Alors, chers collègues, je pense qu'on doit commencer déjà. head kolleegid, ma arvan, et me peaksime nüüd äh, alustama. täna juhatan äh, komisjoni äh, koosolekut mina, meil on väike muudatus. kell kümme viisteist me räägime punktist kaheksateist Äh, täpsemalt siis äh, Kosovost. aga nüüd äh, alustame siis esimese teemaga, milleks on siis eriolukord Prantsusmaal, vastav seadus ja teen kõigepealt väikese sissejuhatuse. pärast suuri terrorirünnakuid Pariisi piirkonnas kolmeteistkümnendal novembril möödunud aastal otsustasid Prantsuse võimud rakendada eriolukorra seadust ja seda siis äh, pikendati äh, kolmeks kuuks. kõigepealt äh, selle kinnitas kahekümnendal novembril Prantsuse mm, Rahvusassamblee ja kahe tuhande kuueteistkümnendal aastal seda pikendati veelgi kolmeks kuuks ja kahekümnendal mail veel kord kaheks kuuks. Prantsusmaa vastav seadus ja rakendusmäärus panevad paika teatud meetmed, mida siis võimud võivad äh, kasutusele võtta ja teatud juhtudel võib olla tegemist erandiga äh, põhiõiguste ja äh, inimõiguste alastest reeglitest ja aastatel kaks tuhat viisteist teavitasid ähm, Prantsuse võimud äh, Euroopa Nõukogu vastavatest otsustest ja, ja seega äh, kutsusime äh, siia Pierre Selalli, kes on erakorraline teie voliline saadik, et tutvustaks meile siis Ähm, eriolukorra seadust ähm, Prantsusmaal ja selle seoseid Euroopa Liidu esmase ja teisese õigusega. kõigepealt äh, äh, äh, avaldame kaastunnet kolmeteistkümnendal juunil toimunud politseiniku ja tema abikaasa mõrvaga seoses ja pärast äh, saadiku äh, sissejuhatust äh, toimub nagu ikka mõttevahetus. suur tänu, lugupeetud parlamendisaadikud, see on minu jaoks privileeg ja au siin teie ees esineda ja vastata teie küsimustele seoses Prantsusmaa eriolukorraga, nii nagu juhataja teile seda tutvustust, tänan teid ka kaastunde avalduse eest teie Euroopa Parlamendi nimel seoses rünnakutega, mis toimusid kolm päeva tagasi Prantsusmaal. mis on siis eriolukord? Te juba kirjeldasite seda lühidalt, tegemist on erandliku olukorraga, mis on ette nähtud seaduses ja Äh, mille aluseks on meie seaduses aastast viiskümmend kaheksa, tuhat üheksasada viiskümmend kaheksa. tegemist on siis vahetu ohu olukorraga, kas seoses avaliku korra raske rikkumisega või on siis tegemist mingi suurõnnetusega. seega on olemas äh, selge konkreetne äh, juriidiline Äh, määratlus, see ei ole lihtsalt äh, poliitiline olukorra ärakasutamine, vaid siin on kindel juriidiline raamistik, millega siis äh, seadusega antakse võimudele teatud olukordades, mitte võib-olla kogu territooriumil, võimalust teatud lisategevuseks, teatavateks lisategevusteks. ja tegemist on siis ennetavate meetmetega, et siis vältida mingeid äh, järgnevaid äh, sündmusi või ohte. Te ütlesite, et pärast kolmeteistkümnenda novembri rünnakuid järgmisel päeval tõepoolest siis äh, see kehtestati, siis kahekümnendal novembril pikendati kolmeks kuuks ja siis veel kord kolmeks kuuks, üheksateistkümnendal veebruaril kaks tuhat kuusteist ja veel kord kaheks kuuks, kahekümnendal mail kaks tuhat kuusteist ja praegu ongi meil see eriolukord veel kehtiv. Äh, toon siis äh, ka paar, pakun siin paar näidet äh, sellega seoses võetud meetmetest ja mida siis on hinnatud vajalikeks ja proportsionaalseteks. esmalt on siis meeleavalduste keeld ajas ja ruumis kahel eesmärgil. esiteks vältida inimeste kogunemist massidena kuna tegemist võib ju teatavasti olla siis terroristide sihtmärgiga sellisel juhul ja teiseks siis äh, vältida äh, mingeid e-, e-, ennustatavaid äh, rahutusi. näiteks kliimakonverents, mis toimus möödunud aasta detsembris äh,, otsustati äh, äh, keelata igasugused meeleavaldused. aga nagu te ka teate, mm, on mm, Prantsusmaale väga äh, omased mitmesugused meeleavaldused ja seega ei ole see keeld tõesti absoluutne ja äh, võimud püüavad ka äh, kohandada neid äh, vastavaid keelavaid meetmeid. siin võib olla ka tegemist siis läbiotsimistega, mis on lubatud, mm, kui, kui on siis leitud, et teatud inimene on, ohustab avalikku korda, siis võib määrata ka koduaresti, kui inimene on osalenud tegevustes, mis samamoodi siis ohustavad avalikku korda. ma ei hakka võib-olla siin äh, täiesti põhjalikku ülevaadet teile sellest kõigest äh, tegema, aga võib-olla siis toon äh, esile mõned punktid. mis puudutab läbiotsimisi, siis paar nädalat tagasi tehti selle kohta ka aruanne viieteistkümnendal mail kolm tuhat nelisada kakskümmend seitse läbiotsimist oli läbi viidud, suurem osa neist siis esimese perioodi jooksul ehk siis kahekümne kuuenda veebruarini. kahekümne seitsmendast veebruarini üheksanda maini oli neid ainult äh, sada äh, kakskümmend seitse. ja konkreetsete tulemuste hulgas võib siis äh, esile tõsta näiteks, et äh, leiti siis ähm, üle seitsmesaja äh, relva, sealhulgas siis seitsekümmend viis lahingurelva. ja esimesed äh, tulemused saadi siis tänu luuretegevusele, kus oli võimalik siis ka andmeid ajakohastada, kahtlustele kinnitust saada ja enam kui pool nendest läbiotsimistest puudutasid äh, tegelikult juba inimesi, kes olid äh, äh, registreeritud või kes olid juba, kellest, kelle kohta oli juba infot. ja pärast kahtkümmend üheksat läbiotsimist siis alustati ka kohtumenetlusega ja eriti seoses siis relvade omamisega ja siinkohal me nägime ka, et terrorism ja relvadega, relvakaubandus ja uimastikaubandus on omavahel küllalt tihedalt, tihedalt seotud, üks nimelt siis äh, finantseerib teist tegevust. mis puudutab koduareste, Äh, siis oli kaks, kakssada kuuskümmend kaheksa menetlust käigul, äh, käigus äh, kahekümne kuuendaks veebruariks ja kolmkümmend üheksa. nii et kokkuvõttes siis on neid seitsekümmend kaks praegu, mis, mis veel kehtivad. ja ehkki võimudel on võimalus piirata rahvakogunemisi, siis ainult üks mm, usukogunemiste koht äh, suleti. Äh, rõhutaksin veel, et äh, juriidiline raamistik, ka parlamentaarne järelevalve on nende meetmete suhtes pidevalt kohaldatav. kuna siinkohal on oluline veel see, et nende meetmetega eh, ei eh, tühistata õigusriigi eh, põhimõtteid. siin on teatud garantiid ja kontrollimeetmed. esiteks, tagatised tulevad, tulenevad seadusest enesest, kahekümnenda novembri kahe tuhande viieteistkümnenda aasta seadus täpsustab ja raamistab teatud viiekümne kaheksanda aasta seaduse sätteid, näiteks mis puudutab äh, koduaresti, siis äh, muudeti siin rakendusala, et äh, kohandada seda siis äh, praegusele olukorrale, nimelt on see piiratud aja, ajas ja ruumis ja mis puudutab läbiotsimisi, siis ka siin toodi sisse teatud menetluslikud garantiid politseiniku Äh, kohalolek, kui tegemist on konfiskeerimisega, äh, aruandluskohustus äh, prokurörile ja ka teatud ruumide kaitse, mis puudutab siis kohtunikke, parlamendisaadikuid, ajakirjanikke, kelle suhtes ei saa siis neid meetmeid võtta. ka kohtuniku mm, sekkumine ehk siis konstitutsiooni kohus, mis on kõrgem äh, kohus, äh, kohtuinstants Prantsusmaal, kinnitas oma otsusega kahekümnendal detsembril äh, koduarestiga seotud sätete konstitutsioonilisust ja halduskohtunik peab tagama, et need meetmed on proportsionaalsed äh, kohased ja vajalikud, kui need võetakse ja selle, selle, seda siis kinnitab ka Riiginõukogu kohtupraktika alates kolmekümnendatest aastatest ja nüüd aastal kaks tuhat kuusteist täpsustati veel, et ilma kohtuniku loata ei tohi äh, kogutud äh, andmeid äh, kopeerida, see, mis puudutab siis arvutitest kopeeritud materjali. nii palju siis garantiidest ja raamistikust. nüüd, mis puudutab siis halduskohtuniku ülesandeid tema äh, sekkub äh, siis, äh, kui ta, kui on tegemist siis põhivabaduse ränga rikkumisega. ja see toimub siis ka menetluse käigus vajadusel ja aprillis kaks tuhat kuusteist siis riiginõukogu ütles, et rohkem kui kolmandiku meetmete puhul, kolmkümmend kaheksa saja üheteistkümnest äh, äh, vaidlustati äh, kohtuniku ees, et ta siis kas peataks nende rakendamise või siis tühistaks vastav ametiasutus need meetmed. ja ma arvan, et see ka näitab ähm, hästi, mm, kuidas, missugused on selle kohtuniku pädevused ja, ja küllaltki tihti siis ka need meetmed eh, peatatakse või tühistatakse. nii et ma rõhutaksin siinkohal eh, veel, et eh, õigusriigi põhimõtteid siin ei õõnestata, aga nendest, nendest ei vaadata kõrvale, vaid ametiisikutel ja kohtunikel on siis võimalus seda kõike kontrollida. siis lisaks äh, kohtukontroll on ka parlamentaarne kontroll. novembris kaks tuhat viisteist siis äh, pandi paika vastav äh, põhimõte rahvusassamblee ja senat saavad viivitamatult infot valitsuselt äh, eriolukorra kohta, nad võivad äh, igal hetkel äh, taotleda selle kohta lisainfot ja vastavad komisjonid mõlemas kojas on siis saanud pidevalt ajakohastatud infot, nad on siseministriga pidevas kirjavahetuses olnud äh, kuuskümmend kuus kirja on äh, saadetud, on kuulatud, äh, on korraldatud äh, kuulamisi mm, vastavate ministrite ja ka muude organisatsioonide osavõtul. Te ütlesite oma sissejuhatuses, et teie komisjoni liikmed on äh, äh, ka äh, analüüsinud, kuidas siis Euroopa Inimõiguste Konventsiooniga ja muude rahvusvaheliste kohustustega on kooskõlas Prantsusmaal võetud meetmed. Prantsuse valitsus otsustas kasutada Eh, tsiviil- ja poliitiliste õiguste eh, pakti, eh, Euroopa Inimõiguste konventsiooni viieteistkümnenda artikli sätteid, millega on ette nähtud ajutised erandid eriolukorras. ja mm, mis on siis seotud vastavate põhjendustega. nii et äh, nende, nende erandite kasutamine tegelikult ei tähenda seda, et, äh, et seda pakti ja konventsiooni enam ei arvestata, kuid lihtsalt võetakse arvesse neid teatud, äh, teatud sätteid, mis lubavad erandit ja nii Euroopa nõukogu kui ka ÜRO teavitamiskohustus on ka äh, siin ette nähtud. seega on äh, ÜRO eriraportööridega ehk siis äh, Veneetsia komisjoniga olnud pidev suhtlus märtsikuus toimus kohtumine ka Strasbourgi, Strasbourgis on Euroopa Äh, nõukogu peasekretäriga toimunud kohtumine ja ÜRO äh, Inimõiguste Nõukogus äh, Vene-, Genfis tutvustati Prantsusmaa eriolukorda ja vastavaid meetmeid, rõhutades just, et me soovime eelkõige tagada avalikku korda ja kodanike turvalisust ja viimaks küsisite ka nende meetmete äh, kehtivuse pikendamise kohta, mis siis viimati toimus paar nädalat tagasi. Prantsusmaa äh, president äh, on selgelt öelnud, et eriolukord põhimõtteliselt ei saa olla püsiv kuid äh, tema vastutus on siiski tagada oma kodanike äh, turvalisus, kui äh, oht on veel püsiv. ja ma arvan, et ähm, on paraku raske vastu vaielda sellele, et Prantsusmaa on eriline sihtmärk terroristidele just Äh, seoses Prantsusmaa tegevusega äh, Iraagis, äh, Süürias, Saheli piirkonnas, aga ka seetõttu, et Prantsusmaale on omane, omased teatavad põhimõtted seoses ilmalikkuse, ilmalikkuse ja, ja muude iseloomulike ideedega, mistõttu äh, äh, kahekümne neljandal äh, märtsil paljastati uus katse, rünnaku katse ja üle kuue, üle kaheteistkümne katse tegelikult on, on paljastatud siin möödunud kuudel ja veel paar päeva tagasi, nagu te ka mainisite Äh, mõrvati äh, politseinik ja tema abikaasa. nii et äh, see, kogu see kontekst sunnib meid ettevaatlikkusele ka seoses sellega, et Prantsusmaa korraldab Euroopa jalgpalli meistrivõistlused, kaks ja pool miljonit külalist on sellega seotud äh, kokku kaheksa miljonit inimest, aga kaks koma viis miljonit siis äh, käivad võistlusi vaatamas, nii et äh, ka kõik see kätkeb ennast, endas küllaltki suurt ohtu. nii või teisiti oleks sellega seoses võetud meetmeid, sada kümme tuhat politseinikku on praegu sellega seoses tegevuses äh, sandarmid ja äh, turvatöötajad, nii edasi, aga pärast äh, jalgpallivõistlust tuleb ka Tour de France, mis tegelikult ka õigustas selle erikorra, eriolukorra pikendamist kuni siis selle ürituse lõpuni nii et eriolukord praegu veel jätkub, aga rõhutaksin, et äh, tegemist on siis õiguslikus mõttes väga selgelt äh, raamistatud äh, meetmetega ja selle eesmärgiks on tagada ühelt poolt individuaalsed vabadused ja teiselt poolt siis tagada avalik kord ja turvalisus. aitäh! Äh, suur tänu, lugupeetud saadik, selle üksikasjaliku äh, ülevaate eest. Äh, nüüd annan sõna kolleegidele küsimusteks. esmalt koordinaatorid, palun, Euroopa Rahvapartei poolt. Merci, madame la president et bienvenue, monsieur l'ambassadeur. suur tänu, <clears throat> proua esimees, härra saadik, mul on mõned põhimõttelised märkused mis ei puuduta niivõrd konkreetselt äh, rakenduslikke küsimusi. Äh, tegelikult äh, sisuliselt on ju eriolukord lõppenud, eriolukord juba definitsiooni pärast ei saa kasta, kesta liiga kaua ja mm, igal pool on olemas teatud terrorismirisk ja mulle tundub, et mis puudutab neid mitte päris uudseid nähtusi, mis on küll viimasel ajal sagenenud, peab ütlema, et meie uurimisnormid, meie uurimismenetlused peaksid olema öö, piisavad. kõik need, kes öö, tulevad prantsuskeelsest kultuuriruumist, mõistavad, et meil on olnud näiteks ajalooliselt reeglid, äh, mis näiteks äh, lubasid abielu rikkumise toimimist äh, ja see tõi kaasa väga huvitavaid olukordi, kus inimesed tõusid hommikul kell viis, et minna kontrollima kusagile teise voodisse, kas see on veel piisavalt soe, soe see ei ole õigustatud. ja ma arvan, et äh, seda mõistavad äh, äh, kõik. on selge, et on olemas teatud rikkumised, mille puhul peab olema võimalik lihtsalt muuta menetlust ilma igasuguse eriolukorra kehtestamiseta, näiteks mis puudub, puudutab näiteks Äh, läbiotsimist, mis peab toimuma väljaspool tööaega, siis selle läbiviimiseks ei pea kehtestama riigis eriolukorda. ja oluline äh, on see, et sealjuures ei, ei rikuta kõikide nii-öelda elukeskkonda, vaid lihtsalt meie õiguskaitseorganid peavad saama tegutseda äh, tõhusalt minu jaoks eriolukord on siiski mõiste, mis peaks olema, mis peaks olema väga piiratud, seotud konkreetse öö, olukorraga. Pariisis olid ter-, terrorirünnakud, oli kliimakonverents, sellega seoses tõesti pikendamine oli öö, Äh, õigustatud, on, järgmiseks on nüüd jalgpalli meistrivõistlused, pärast seda tuleb jälle midagi, nii et alati leiab põhjenduse, aga meil peaks olema sellised menetlusreeglid, mis äh, võimaldaks ohtusid kontrolli all hoida ilma pidevat eriorgata pikendamata. ja eelmisel aastal äh, umbes samal ajal ma lugesin ajalehest Le Monde, et äh, Prantsusmaal on äh, mitusada radikaliseerunud äh, mošeed. ma ei kuule, ma ei mäleta, ma oleks kuulnud midagi äh, edasistest sammudest. Neid imaame ei peetud kinni, neid ei saadetud välja, midagi ei tõendatud, mitte midagi ei juhtunud. ja kõik info on olemas Äh, aga ilma eriolukorrata ei toimunud midagi, sest me lihtsalt kannatame välja teatud äh, nähtused, mille suhtes me peame samuti oma äh, suhtumist muuta. suur tänu, härra Engel, nüüd sotsiaaldemokraatide nimel proua Sipel. suur tänu, proua eesistuja su,, esimees ja suur tänu, härra saadik, väga põhjaliku äh, Prantsusmaa olukorra kirjelduse eest. suur tänu, et Äh, selgitasite täpselt, mida on võimalik äh, eriolukorra meetmete raames teha, aga ma olen täiesti nõus härra Engeliga selles osas, et on ohtlik, äh, kui neid meetmeid pikendatakse lõputult. mulle tekitab ka nende meetmete mõju ühiskonnale tervikuna, kui see kriisiolukord, eriolukord pikeneb liiga kau-, liiga kaugele. loomulikult me ei saa eitada seda, et Prantsusmaa olukord on raske. aga kas seoses eriolukorra pikendamisega on veel mingisuguseid põhjendusi, te tõite välja streigid, Tour de France'i, jalgpalli meistrivõistlused, kas äh, Äh, on võimalik äh, näiteks politseid äh, rahastada paremini, suurendada, tõhustada nende koolitust selleks, et nad suudaksid ohtudele paremini reageerida, kas on räägitud ennetusmeetmetest, kas keskpikas perspektiivis on olemas sellised meetmed, mis lubaks eriolukorra kehtimist lõpetada? Te rääkisite mm, äh, läbiotsimistest Äh, relvade põetusest ja nii edasi. Neid oli, juhtumeid oli sadades. kas kõik need relvad leiti eraisikute valdusest äh, ükshaaval või olid nad kõik ühes kohas? Äh, kui me räägime seaduslikest relvadest, siis kas me räägime siin suurtest relvaladudest või me räägime lihtsalt üksikutest relvadest, mis on kodanike kasutuses? ja mind huvitab siinkohal seos relvade, uimastikaubanduse ja terrorismi vahel ja mind huvitab ka, et kui te räägite seitsmesaja viiekümnest relvast, siis kas need on otseselt seotud ka terrorismiga? kas me räägime radikaliseerunud äh, süütegijatest äh,, keda võib kahtlustada terrorismi aktide ettevalmistamisest või me räägime siin äh, uimastiärikatest või äh, relvaärikatest, kellel otseselt terrorismiga seost ei ole. ja lõpuks äh, te mainisite, et on algatatud hulk kriminaalmenetlusi. mind huvitaks, kui palju nendest menetlustest või kui palju neid täpselt on arvuliselt, äh, milline on nende hetke Äh, staatust, kas tegemist on organiseeritud kuritegevusega seotud äh, juhtumite või terrorismiga seotud? suur tänu. kollegat juuri sanoivat, yhteiskunnassa on jatkuvasti tekeillä, kuten kollegat sanoivat. suur tänu, ütleb härra Hallaho. nagu kolleegid just ütlesid seisavad ühiskonna ees alati raskused ja tekivad alati olukorrad, mida võiks kasutada põhjendusena eriolukorra pikendamiseks. samas radikaalne islamiterrorism on pidev oht, mis ei kao eriolukorra väljakuulutamisega kui tegemist on konkreetse eriolukorraga, siis tõesti tuleb kuulutada riigis välja eriolukord, aga kui tegemist on pideva ohuga, kas pole mõtet äh, parem välja kuulutada vastavad seadused? Äh, proua Krispek, palun. suur tänu, proua esimees, suur tänu, härra äh, saat-, suursaadik, et te olite nõus meiega täna dialoogi pidama. kahjuks poliitiliselt on see teema öö, muutunud üleüldse selliseks, et me võime sellest libes rääkida, sest me oleme kuulnud mitmete liikmesriikide avaldusi, mille kohaselt on äh, sisse viidud äh, selliseid karmistavaid meetmeid seadusandlusesse, me räägime Ungarist, Taanist ja nii edasi, nii et suur tänu, et teie valmisoleku eest äh, pidada seda tundlikku dialoogi ja samas selgitada Prantsusmaa olukorda, suur tänu ka selle eest, et te olite väga selge nii juriidilises kui ka mõjude selgitamise mõttes, rääkides sellest, Äh, kuidas Prantsusmaa tegevus suhestub aluslepingutega, rahvusvaheliste lepingutega, millised on need erandid ja suur tänu ka nende selgituste eest Prantsusmaa äh, seadusandlike ettepanekute selgituste eest. Need muudatused tehti eelmise aasta teises pooles Äh, ja mis puudutab seda seadust, mis võeti vastu kahe tuhande kuueteistkümnendal aastal, siis äh, äh, tegelikult on selge, et me oleme kehtestanud teatava juriidilise režiimi, mis on piiratud ja mis peab ka olema ajaliselt piiratud mm. Prantslasena ma täiesti mõistan täielikku seda pidevat pinget, äh, mis meie ühiskonnas äh, nende erinevate äh, mõistete ümber tekib ühest küljest ohuolukorraga ja teisest küljest meie riigi kultuuriliste, ühiskondlike, ajalooliste eripäradega. ja ma püüan eh, nüüd eh, selle mõtiskluse kokku tõmmata. ma usun, et eh, eriolukorra väljakuulutamine pärast kolmeteistkümnenda novembri sündmusi oli absoluutselt õigustatud tol hetkel. samal ajal kuulasin Äh, tähelepanelikult äh, sõnavõtte, isegi kui või, kui kasutada ähm, õigusteadlaste uhkeid väljendeid äh, inimõigust ja nii edasi, ma kahtlustan, et selle eri korra pikendamine, isegi kui see toimub parlamendi järelevalve all, tegelikult lahjendab äh, selle juriidilist äh, mõju ja eriolukord äh, äh peaks olema ajutine olukord ning kui see venib liiga pikaks, siis ka prantslased ise enam ei mõista, mis asi see eriolukord tegelikult on. ja teine asi selle eriolukorra pikendamisega seoses, äh, te viitasite äh, õigus riigist ja, ja eriolukord, nii-öelda väikse tähega eriolukord ei peaks olema äh, õigusriigi põhiolek. meil peaks olema, te, te tõite välja äh, operatiivtegevuse või info kogumise, äh, meeleavalduste keelu ja nii edasi, aga need tohutud või kohutavad terrorirünnakud mitte ainult meie riigis, vaid ka teistes riikides proua Gensberg, palun natuke lühemalt. nii et mina tahaksin teada, millised on need võimalused, kuidas olukorda uuesti näiteks äh, muuta, kas meil järgmisena tuleb kuuluda siis äh, sõjaolukord? suur tänu, kuue nimel proua Veržea. suur tänu, äh, proua esimees, suur tänu, härra saadik, selle juriidilise selgituse eest, mille põhisisuks oli Prantsusmaa valitsuse sammude õigustamine, teil on teie töökoht. Ähm, ma tahtsin lihtsalt tõstatada teatud äh, mured, mis on tekkinud mitmetel prantslastel seoses nende otsustega. esiteks, me, see väide, et me oleme eriolukorras, mis õigustab erimeetmeid. aga kas me peame sealjuures tegema täielikke erandeid äh, põhiõigustest? kas tuleb äh, kahjustada üksikisikute vabadust äh, selle julgeolekuvajaduse nimel. ma meenutaksin teale, et eri olukorra seadus tugineb tuhande üheksasaja viiekümne viienda aasta seadusel, mis omakorda on seotud Alžeeria sündmustega. ja äh, seda mm, seadust muudeti Prantsusmaa valitsuse poolt emotsiooni ajal äh, seda karmistati äh, pärast novembri sündmusi äh, Natali ütles, et olukord on tegelikult natuke paranenud, aga näiteks läbiotsimised, see viis, kuidas neid läbi viidi, ei ole tegelikult õigusriigile kohane. Äh, koduarestid. Te olete äh, rünnanud mitmeid äh, keskkonnaaktiviste ja ma ei näe siin seost terrorismivastase võitlusega Äh, jah, olukorda pikendati veebruaris, seda pikendati veel kord mais. Äh, ja nüüd soovitakse seda uuesti pikendada juulis, aga ma olen kindel, et seda enam ei tehta. ja see mure, miks seda ei peaks tegema on see, et me lükkame kohtusüsteemi kõrvale ja tugevdame täitesüsteemi politsei tegevust väljaspool kohtulikku kontrolli. ma tahaksin teada, härra suursaadik, nagu proua Krisbek juba ütles, kui suur hulk nendest läbiotsimistest ja muudest meetmetest on seotud otseselt terrorismi vastase võitlusega. mina olen kindel, et see osa on minimaalne ja see on probleem. ja me peame ka siin meie komisjonis mõtlema äh, sellele, kuidas reageeris Belgia võrreldes Prantsusmaaga Belgias ei ole eriolukorda. kas siin on terrorismi oht? aga reageeritakse teistmoodi ja mina usun, et me peame olema väga äh, tähelepanelikud, me peame tegema koostööd Veneetsia komisjoniga, me peame ÜRO volinikuga koostööd tegema, me, mind tek-, paneb muretsema põhiõiguste olukord minu riigis, suur tänu, proua Veržia, äh, ma loen nüüd ette äh, sõnasoovijate nimed. Madame Guillaume, Madame Gomes ja Madame Spinelli Ah, nüüd proua Fajo. suur tänu, proua esimees ja suur tänu, härra suursaadik, olulise teabe eest, mida te meiega olete jaganud ja ma pean ütlema, et ma jagan äh, prantslaste äh, tundeid selles osas, mis on toimunud ja toimumas. ma ei hakka korduma seda, mida kolleegid ütlevad, ütlesid juba, aga eile, äh, eile teatas äh, Prantsusmaa uudisteagentuur ja ka Belgia ajakirjandus, et Belgia politsei on saanud teavet, et kaks terrorismirühmistust jõudsid Prantsusmaale ja Belgiasse äh, poolteist nädalat tagasi äh, Süüriast äh, Türgi kaudu ja nad kavatsevad Pariisis ja Brüsselis läbi viia terrorismi, terroristlikke rünnakuid. ja saatkondade hulgas on ka levitatud infot, et tuleks hoida eemale ostukeskustest, ühistranspordist ja Prantsusmaa on ja Belgia on, politsei on samuti palunud tõsta ohutase riigis äh, kõrgemale tasemele ja mind huvitab, kas tegemist on lihtsalt äh, meediaspekulatsiooniga, sest eile õhtul Belgia politsei ütles, et nad ikka veel uurivad selle info tõed, vastavust ja me ei peaks meediat liiga usaldama. aga kuna see info tuli ka saatkondade poolelt, siis ma tahaksin äh, teie äh, kommentaari sellele, kas teil on ka see info, et eelmisel nädalal jõudsid ISISe võitlejad Pariisi ja Brüsselisse. suur tänu, proua Fajon ja nüüd proua, proua Hohmeier. Herr Botschafter, als erstes möchte ich mich sehr herzlich dafür bedanken. lugupeetud suursaadik, alustuseks soovin tänada teid selle eest, et olete täna siin meie komisjonis. ja soovin omalt poolt äh, edastada ka kaastunde Prantsusmaale ja konkreetsemalt äh, sellele perele, kes langes eelmisel, kes langes mõni aeg tagasi terrorirünnaku ohvriks. selle asemel, et öelda, mis on nüüd õige või mis on vale, mida meie komisjon ikka sageli teeb, tahaksin teilt küsida, mida te soovite, et meie liibe komisjon saaks Prantsusmaa heaks teha? paljudel puhkudel lihtsalt istume ja vaatame lakke ja mõtleme, et meie teame paremini, kuidas asjad käi-, käivad aga kohapeal politseinikud, kes tõesti võitlevad terroristidega, on need, kes peavad reaalselt midagi ette võtma ja tegelikult minu küsimus on hoopis vastupidine sellele, sellele, mida kolleeg ütles. pärast seda, kui politseinik ja tema abikaasa hukati, äh, tuvastati ka süüdlane. ja siinkohal ongi nüüd küsimus selles, kuidas balansseerida äh, balansseerida neid erinevaid põhimõtteid, sealhulgas ka õigusriigi põhimõtet ja, ja kuidas näiteks teinekord äh, juba ennetavalt midagi ette võtta jah, me esitame siin küsimusi näiteks selle kohta, kui mitu inimest on koduarestis, aga mis sa, mida, aga kuidas suhtuda nendesse olukordadesse, kus tegelikult me teadsime ette juba nende isikute nimesid, kes võivad potentsiaalselt rünnakuid läbi viia? kuidas nende olukordadega toime tulla? ja ühest küljest me ei saa ju nende suhtes kriminaalmenetlust alustada, aga näiteks me teame ikkagi, et nad on potentsiaalsed rünnaku läbiviijad. mida saab teha? proua Fajon väga õigesti esitas küsimuse Türgi ja Kreeka kohta. terroristid on ilmselgelt teel siia. millised on meie võimalused alates sellest hetkest, kui nad on üle, ületanud juba Kreeka piiri? mida me saame ette võtta? meil on siin tegemist isikutega, kes kuritarvitavad neid nõndanimetatud pagulasmarsruute, et viia ellu terrorirünnakuid, kuidas me saame eristada neid tõelisi sisserändajaid, kes, kes vajavad abi ja kuidas eristada neid siis nendest, kes soovivad lihtsalt paremat elu või kellel on hoopis halvad kavatsused? kas me peaksime siin paremini panustada pagulaste andmebaasidesse, soovin teada teie seisukohti. proua Infeld. Euh, aitäh, suur tänu, euh, et et äh, tulite meiega mõtteid vahetama, ma arvan, et see on äh, õige hetk seda siin Euroopa Parlamendis äh, teha. selles suhtes ma ei ole võib-olla oma kolleegiga nõus, võib-olla see arutelu ei ole, ei käsitle kõige meeldivamaid küsimusi, kuid me räägime siin õigusriigist ja põhiõigustest ja leian ka, et kuna me oleme kõik Euroopa kodanikud ja Prantsusmaa ja Belgia terrorirünnakud puudutasid meid kõiki ja mina isiklikult leian, et kui me neid, neid pilte äh, vaatame, siis, siis me mõistame, mõistame seda kõike ja sooviksin ka väljendada oma solidaarsust äh, hiljutiste ohvritega pärast iga rünnakut tekib selline soov uusi terrorismivastaseid seadusi vastu võtta, me peame jälgima nende rakendusele, Euroopa Komisjon teatavasti ju seda vastutust endale ei võta. seega on eh, meil mitmeid ülesandeid sellega seoses, mul on paar täpsemat eh, küsimust pärast äh, vastava määruse rakendamist Prantsusmaal pikendati eriolukorda Prantsusmaal kolm korda ja nüüd see kehtib juba seitse kuud. kas Prantsusmaa kavatseb äh, veel seda äh, pikendada pärast juuli lõppu? teine küsimus kahjuks ei ole see sugugi mitte esimene terrorilaine Prantsusmaal ja ka mujal Euroopas. kas Prantsusmaa on näiteks äh, sellel korral võtnud äh, võrreldavaid meetmeid äh, varasemate terrorirünnakute valguses? Euroopa eh, Nõukogu ja Inimõiguste Konsultatiivne eh, Komitee on, on kritiseerinud eh, Prantsusmaa meetmeid. mida te sellele vastate? Te viitasite Veneetsia komisjoni külastusele, minule pakuksite väga suurt huvi Veneetsia komisjoni järeldused ja viimaks äh, võib-olla peaksin seda pigem Euroopa Komisjonilt küsima. komisjon on öelnud, et kõik on korras, see neid ei puuduta, see on Prantsusmaa siseasi, see kõik on väga tore, aga kui öö, äh, ähm, muud liikmesriigid võtaksid äh, sarnased meetmed, näiteks Poola, kelle puhul komisjon leidis, et öö, tegemist on rikkumisega Äh, konstitutsioonikohtu äh, juures, mil-, mida siis äh, tehakse sellisel juhul, kas ei oleks, ei ole siin tegemist sellise ohtliku pretsedendiga ja veel viimaseks väike küsimus, mis puudutab ähm, koduareste. nagu ma aru sain, otsustatakse need ilma kohtunikud, kohtuinstantsideta ja need äh, rajanevad lihtsalt luureandmetel, kas äh, Eh, see on ka küsimus Euroopa Komisjonile, kas teie leiate, et niisugune meede on vastavuses eh, Euroopa eh, Liidu agiga ja mitmesuguste garantiidega seoses inim- ja põhiõigustega? kah ma õigesti sain küll aru, aga minu arvates seda meedet rakendati ka mitte terrorismis kahtlustatavatele, vaid ka tööõiguse vastastele. aitäh, kõnele katkestatakse. Äh, järgmisena proua Guillaume. meil on nüüd jäänud ainult kümme minutit küsimusteks ja vastusteks. jah, kahju, et see nüüd just äh, minuga juhtub mul on äh, väga hea meel, et me saame siin seda mõttevahetust pidada, püüan teha kiiresti. mina olin üks nendest, kes olid väga kriitilised mm, Äh, just nimelt konstitutsioonilisuse, konstitutsioonilisuse äh, mõttes nende mõõtmetega seoses, aga nüüd ma olen jah äh, rõõmus selle üle, et päris lõpuni sellega ei mindud, kuna lõppkokkuvõttes tegelikult siin äh, põhi, põhiküsimused jäid, jäid kuidagi tagaplaanile, nii et äh, sellele on nüüd äh, pigem lahendus leitud. kuidas me vaatame siis neid kaitse ja ennetuse teemasid, te rääkisite mošeedest radikaliseerunud pühakodadest äh, ja ma arvan, et kõik on sellega kursis, äh, me oleme kõik neid videosid äh, ja muid materjale näinud, mida selles suhtes on ette võetud ja teine küsimus seoses eriolukorra lõpetamisega, kas siis vastu võetud seadus võimaldab tagada siis tasakaalu garantiide osas? aitäh, järgmine kõneleja. Monsieur l'ambassadeur euh,, même si on parle euh, état de ja lugupeetud äh, saadik, kui me räägime eriolukorrast, siis me teame, et äh, oht, millest siin jutt käib, on pikaajaline ja väheste ähm, kulutustega äh, viiakse läbi siis äh, sellised terrorirünnakuid ja sellega seoses tahtsin küsida. nagu öeldud, äh, on see oht kauakestev. kas me teeme siiski piisavalt ära seoses äh, deradikaliseerumisega näiteks äh, vanglates, kas on piisavalt äh, selles suunas esi tegevusi? tahtsin ka küsida, mida te arvate terrorismi finantseerimisest, mis puudutab äh, tulirelvi, äh, siis äh, võib mainida Orlando äh, rünnakut, muidugi on sellel suunal ka väga tugev lobitöö käimas nii relvakollektsionääride kui ka jahimeeste poolt. aga ma arvan, et see tulirelvade küsimus on tegelikult väga oluline ja viimaks, kui me räägime salafismist, siis miks välispoliitikas ei ole nagu näha, et meie liikmesriigid, täpsemalt Prantsusmaa, võtaksid meetmeid nende vastu, kes on need ähm, peamised äh, mm, radikaalse islami jutlustajad nii Saudi Araabias kui ka Türgis. Äh, möödunud nädalal oli parlamendis äh, Türgi esindaja ja küsisime nende seoste kohta eh, ISISega, miks see eh, ei mure, eh, miks see muret ei valmista, vastus oli, et võib-olla nad teevad samamoodi ja järg-, ja viimaseks kolleeg Spinelli. aitäh, lugupeetud juhataja suursaadik, suur tänu selle tutvustuse e, ja e, ülevaate eest seoses e, mitmesuguste probleemidega seoses terrorismiga ja minu riigis Itaalias oli, olid sarnased probleemid seitsmekümnendatel ja kaheksakümnendatel aastatel ja nagu ka Saksamaal seoses äh, eriolukorraga ja terrorismiga. tahtsime öelda seda, et kui elu, eriolukorda äh, pikendatakse, siis, äh, siis on see tegelikult väga halb meede, kuna siis segatakse omavahel valdkonnad, mis peaksid tegelikult lahus elama, lahus olema ühiskonnaelu, poliitika ja sellega seoses äh, äh, äh, kehtestatakse selline pidev õiguslik erand ja tasapisi siis need erandeid kehtestavad seadused Mm, muutuvad reeglipäraseks, nõnda on see toimunud ka Saksamaal ja Itaalias ja mida te sellest arvate? tahtsin küsida ka, mida te arvate Rahvusvahelise Inimõiguste Föderatsiooni aruandest üheksandal juunil äh, kus väga kriitiliselt hinnatakse seda eriolukorra pikendamist öeldakse, et see on väga kahjulik rah-, rahvuslikule ühtsusele ja on väga palju kahtlusi seoses, alusetuid kahtlusi äh, moslemitega äh, seoses ja sellega ka islamofoobia, islamifoobia järjest kasvab Prantsusmaal ja räägitakse sellega seoses ka mm, sest mittevajalikest äh, tagajärgedest, äh, neid on juba ka siin mainitud. ja tegelikult läbiotsimiste käigus äh, on avastatud väga vähe äh, äh, väga vähe seoses siis terrorirünnakutega, ainult äh, kakskümmend äh, viis juhtumit oli siis äh, seoses terrorismi levitamisega. viimaks mind väga häirib see, et on ära segatud siis streigid, sotsiaalsed liikumised ja terrorism. aitäh, proua Spinelli siin oli väga palju küsimusi, aga nüüd saan paraku anda ainult kümme minutit saadikul aega vastuseks. aitäh! suur tänu teile küsimuste ja kommentaaride eest, vabandan, et ma ei saa ilmselt kõigile detailselt vastata, nagu peaks. paljud küsisid eriolukorra kestuse kohta ja siin jah, on selline nagu kahetine äh, oht, äh, et see erand äh, muutub tavaõiguseks ja teiseks muutuvad need meetmed ebatõhusaks just sellesama protsessi käigus. ja ma arvan, et sellele küsimusele ei olegi võimalik väga lihtsalt vastata, eriolukord äh, õigustab äh, teatud ajal siis äh, erimeetmeid, kuid äh, ähm, peaminister meenutas paar päeva tagasi, öeldes, et radikaalse islamivastane võitlus kestab põlvkondi. ja see, sellega seoses tuleb reaalselt et reaalajas kogu aeg hinnata ohutaset. ja Prantsusmaa võimud on praegusel hetkel me-, veendunud selles, et ohutase on täpselt niisugune, mis ikkagi õid-, õigustab seda eriolukorda ja sellega kaasnevaid meetmeid. teiseks äh, vastaksin veel sellele küsimusele, et alati tuleb rõhutada seda, et erikolu-, olukord, erandlik olukord ei tähenda seda, et õigusriigi põhimõtted enam ei kehti. nõnda see ei ole. Neid kohandatakse, täpsustatakse, kuna millega on lõppkokkuvõttes siin tegemist, nimelt tuleb ju eh, pidevalt eh, Äh, tagada ühelt poolt inimestele individuaalsed õigused ja teiselt poolt samal ajal siis avalik kord ja julgeolek. seega äh, nende kahe aspekti äh, ühendamine, nende omavaheline tasakaal on veidi teistsugune, kuna ohutase seda antud hetkel nõuab ja see ongi siis ähm, meie võimude ülesanne, ähm, Prantsusmaa äh, valitsus äh, on sellega tegelenud ja ka teie teie komisjon proua Homer sellele ka viitas siis, et kuhu täpselt äh, tuleks leida see tasakaalupunkt, et oleksid ühelt poolt tagatud üksikisiku vabadused ja avalik kord kolmandaks vastaksin veel, et äh, on selge, et äh, lisaks kõigile nendele meetmetele, mida saab äh, võtta ja mida tuleb siis olukorrale vastavalt kohandada, näiteks võin öelda, et ehkki erikorda on pikendatud mitmel korral, ei ole see toimunud täpselt ühtemoodi, näiteks novembris otsustas äh, valitsus, et äh, äh, pärast esimest perioodi hakkasid läbiotsimised toimuma teistmoodi, sest esimese perioodi jooksul olid nad kõige, kõige tõhusamad ja neid oli kõige rohkem, nii et see ei tähenda, et, et kõik meetmed oleksid Äh, pidevalt ühesugused, kuid loomulikult äh, on väga äh, oluline just pikaajaline tegevus ja, ja põhjustega mm, võitlemine, mis, mis siis seda terrorismi toidab ja sellega tuleb tegeleda nii riigisiseselt kui ka mujal Äh, proua Fajon küsis äh, selle kohta, et äh, saabuvad uued terroristide rühmad meie riikidesse ja see just viitab äh, Äh, sellele, kui, kui oluline on panna paika selgem äh, kontroll Euroopa Liitu äh, sisenemisel, Schengeni eeskirjad vaadatakse üle, komisjoni ettepanekud seoses nende juhtumitega, millele te ka viitasite, kui siis Türgist läbi Kreeka tulevad uued terroristid ja meie jaoks on äärmiselt oluline, et esmase vastuvõtu eh, keskused eh, oleksid eh, piisav, et neil oleks piisavalt vahendeid, et tuvastada dokumendi, dokumentide võltsimisi ja nii edasi ja kaheksateistkümnenda märtsi avalduse mm, rakendamine võimaldab ka neid kontrolle paremini läbi viia Türk-, Türgis lisaks piirikontrollile, millega teie komisjon ka öö, äh, otseselt tegeleb, äh, on võitlus relvakaubanduse ja terrorismi finantseerimisega. relvakaubitsemisega seoses äh, nii pärast Pariisi kui ka Brüsseli terrorirünnakuid me näeme, et on Mm, väga keeruline tegelikult siin Euroopas jälgida relvade liikumist ja päritolu. Äh, pärast Charlie Hebdo rünnakuid äh, Prantsusmaal äh, tehti ettepanek komisjonile tugevdada praegust relvadirektiivi ja paar päeva tagasi jõuti nõukogus ka kokkuleppele äh, ja meil on hea meel selle üle, et äh, see laiendab nüüd keelatud äh, äh, relvade, keelatud relvade rühma ja samas võimaldab siis ka kasutada sportrelvi või jahirelvi kindlatel tingimustel nii et on äärmiselt oluline, et äh, selles valdkonnas just relvade jälgitavus äh, paraneks Euroopas, kuna viimastel kuudel oleme tõesti märganud, et selles äh, vallas on meil väga suuri puudujääke. terrorismi finantseerimine, sellevastane võitlus on äärmiselt oluline, ehkki mm, jah, me näeme, et näiteks ähm, Prantsusmaal äh, paar päeva tagasi toimunud rünnak ei mm, vajanud mingeid erilisi rahalisi vahendeid, vahel see tõesti nõnda on, kuid äh, terroristidel äh, siiski on tarvis rahalisi vahendeid ja ka komisjon on välja pakkunud uue tegevuskava, mida siis eh, fin-, finants, rahandusministrid eh, asuvad läbi vaatama seoses rahapesuga, eh, nii et nõukogu ja parlamendi koostöö on selles osas äärmiselt oluline, sest selge on, et äh, ühe riigi äh, piires ei ole võimalik äh, kõigi nende ohtudega piisavalt tõhusalt äh, tegeleda, aitäh! suur tänu suursaadikule vastuste eest, proua Rindfeld. väga lühidalt ma küsisin mitu konkreetset küsimust, aga mul on üks küsimus, kas me saaksime siiski infot Veneetsia komisjoni järelduste kohta? jah, vabandust, ma ei vastanud sellele konkreetsele küsimusele. Euroopa Komisjoni äh, arvamuse avaldas ta ise minu meelest seitsmendal märtsil, kui ma ei eksi, aga ma püüan selle teile edastada. aitäh! head kolleegid, me peaksime äh, nüüd minema edasi järgmise päevakorrapunkti juurde, proua Ferraro peaks paari minuti jooksul kohale jõudma.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 ja seetõttu alustame variraportööridest ja kõigepealt annan sõna härra Meelole. palun. ma olen teiega aus ma mõtlen, et vahest oleks hea mõte, kui proua Ferrara ikkagi kuuleks seda, mida meile öelda on, tema on raportöör, temal on võimalus ja võim teha olulisi kompromisse. ma ei ole kindel, et see nüüd praegu on hea, et me jätkame, kui proua Ferrarat siin ruumis ei ole, vahest saame järgmise päevakorrapunkti juurde liikuda, see on minu ettepanek teile, proua juhataja no, härra Meelo, ka mina saan teist väga aru, sest ka mina olen variraportöör ja minu jaoks on väga oluline proua Ferrerat ära otsida, aga kui me peame päevakorda muutma, eh, siis me peame lükkama punkti edasi järgmisele koosolekule. Hmm, ma ei tea, sekretäriaat ütles mulle, et, et proua Ferrara jõuab paari minuti jooksul sekretäriat ütles, et ootame veel viis minutit ja kui ei, siis lähme, siis äh, räägime raportist järgmisel koosolekul Alors, madame Ferrara, teil proua Ferrara on kohal. proua Ferrara, kõik ootavad, et te tutvustaksite oma raportit korruptsioonivastase võitluse kohta. ja praeguseks on teil jäänud ainult kaks minutit raporti tutvustamiseks, sellepärast et te jäite hiljaks. Grazie Presidente, mi scuso per il ritardo, ma avevo suur tänu, proua esinaine. ma vabandan oma hilinemise pärast. mina arvasin, et ma pean alles poole üheteistkümneks kohal olema, aga veel kord, võtke palun minu vabandused vastu. siinkohal soovin tänada kõiki kolleege, kes esitasid muudatusettepanekuid. Te aitasite tõesti raportit täiendada läbi nende muudatuste ja tegelikult on kõikide saadikute poole panus olnud päris mahukas sellesse algatusraportisse ja nüüd vaatamegi täna neid muudatusettepanekuid, mis siia juba sisse viidi ja ma tahan rõhutada ühte nüanssi, mida mainiti juba siis, kui raportit esimene kord tutvustati variraportööridega äh, kohtumisel. ma tahtsin väldida seda, et, äh, et ole, et see, ma tahtsin teha nii, et see raport ei oleks liialt laialivalguv mul tekkis ähm, küsimus, et võib-olla kui me ei pinguta piisavalt, siis lõpuks on meil samasugune tulemus nagu Krimm komitee resolutsiooniga. ehk et me võtsime liialt laia lähenemise, üritasime kõikvõimalikud aspektid ära katta lisaks pakuti päris mitu muudatusettepanekut välja, mis tegelikult ei sobinud kokku selle esialgse ülesehitusega. jah, ma arvan, et need olid küll olulise tähtsusega muudatusettepanekud, aga mul tekkis küsimus, et kas need ikkagi sobituvad selle struktuuriga, mis meil juba on paigas meil juba oli siin võltsingud, küberkuritegevus, narkootikumid, riigihangetega seotud äh, süüteod. Need on väga konkreetsed äh, valdkonnad, äh, selleks, et seda raportit oleks hõlpsam mõista ja et see oleks rohkem kontsentreeritud teatud teemadele, on meil tarvis variraportööridega seda veel läbi arutada, kuidagi grupeerida need muudatusettepanekud kokku ja vaadata, kas need sobituvad juba olemasolevasse raporti ülesehitusse esitati päris mitu sellist muudatusettepanekut, mis olid väga huvipakkuvad, nagu näiteks äh, vilepuhujate kaitsmine. lisaks see Euroopa prokuratuuri teema, mis sisse toodi, need on kõik väga huvitavad mõtted, aga mul ikkagi tekkis kahtlus, et kui me selle nüüd, see raport, need kõik raportisse sisse viime, siis võib-olla mõni teine oluline teema saab jälle vähem ruumi. minu eesmärk on tagada õige tasakaal kõikide nende peamiste seisukohtade vahel, mis on juba vastu võetud ma arvasin, et on oluline, et meil on selged eesmärgid, selge ülesehitus, et see oleks hõlpsasti mõistetav. ja nüüd äh, Kreeko riikide korruptsioonivastase ühenduse muudatus, äh, ühenduse kohta tehtud muudatus, lisaks äh, andmevahetus Need muudatusettepanekud olid küll huvipakkuvad, aga ma tahaksin siiski teada, mida, mida minu kolleegidel on selle kohta öelda. ma loodan, et piirdusin kahe minutiga. suur tänu, proua Ferrara, härra Melo, kaks minutit. Eh, tänan teid, proua esinaine. mina soovin omalt poolt tänada proua Ferrarat, raportööri, ta on tõesti teinud väga olulisi jõupingutusi. tegemist on tähtsa raportiga selle raporti teema puudutab ju Euroopat tervikuna ma küll kõnelen siin praegu enda nimel, aga võin öelda julgelt, et mina olen igati pühendunud selle teemaga tegelemisele. rahvapartei fraktsioon on omalt poolt pakkunud välja hulga muudatusettepanekuid, mille ma loodan, et proua Ferrarale võtab ka arvesse ja näeb ja mille puhul ta leiab, et see tegemist on olulise positiivse panusega raporti parandamisesse. me oleme pakkunud siin välja avaliku erasektori partnerluse teema, samamoodi riigihanked, kus on äh, tõsine oht korruptsiooniks. lisaks leiame, et peaks olema erinevate lubade väljastamisel tagatud läbipaistvus. lisaks on kohaliku omavalitsuse tasandil ja ka piirkondlikul tasandil teatud määral korruptsioonioht olemas. lisaks tuleb arvesse võtta spordimanipulatsioone ja korruptsioone erinevate kihlvedude kokkulepete osas vastavaid uudiseid oleme ju kuulnud, lisaks veel huviesindus või, või lobitegevus. osalt on need tegevused küll seaduslikud, aga oluline on, et oleksid olemas reeglid, mis määratleksid ära, kuidas sellistes kaheldavates olukordades toimida lisaks tehnoloogilised arengud äh, ja vastavad kuriteod. kas me peame vaatama, et kõik, kes kuritegude uurimisega tegelevad, et neil on olemas tehnilised vahendid, et nende uute korruptsioonivormidega ikkagi võidelda? paljudel asutustel puuduvad vastavad ressursid ja muide, majanduskuritegevus on üha enam keerulisemaks muutumas, on muutumas piiriüleseks ja üha keerulisem on majanduskuritegevust tuvastada lisaks peame tagama, et meil on olemas Euroopa tasandi reeglid selle kohta, kuidas toimub parteide rahastamine. riigiti on parteide rahastamise reeglid erinevad. parteide rahastamise küsimus on tähtis teema. meie peame omalt poolt saatma, olema eeskujuks ja Euroopa Parlament ongi see institutsioon, kes peab saatma välja vastava signaali mis puudutab pagulaste olukorda, siis peame tegelema kuritarvitustega selles vallas, osasid inimesi kasutatakse ära majandusliku kasu saamise eesmärgil ja selle vastu tuleb välja astuda. ma ei hakka nüüd kõiki muudatusi ükshaaval ette lugema aga Euroopa Liit on alainvesteeringuteks, meil on palju välisinvesteeringuid Euroopa Liitu, aga me peame omalt poolt tegema kindlaks, kust see välisraha pärineb. rahaallikaid on väga erinevaid, seda raha võib erinevatel eesmärkidel kasutada ja kasutatakse muuhulgas ka mitteseaduslikel eesmärkidel. ja kõiki neid nüansse peaks proua Ferrara ka arvesse võtma mina omalt poolt kindlasti plaanin teha väga tihedat ja konstruktiivset koostööd äh, proua Ferraraga, aitäh. suur tänu, härra Mello. variraportöörina võtan sõna bulgaaria keeles. mina soovin tänada proua Ferrarat tehtud töö eest, jõupingutuste eest samuti soovin tänada kõiki neid kolleege, kes pakkusid välja muudatusettepanekuid. ma võin siin teha järgmise võrdluse. eelmise mandaadi ajal töötasin mina Jakolino raporti kallal ja see raport oli koostatud eesmärgiga teha ettepanek komisjonile võitlemaks organiseeritud kuritegevuse, korruptsiooni ja rahapesuga ma jagan proua Ferrara arvamust. ka mina leian, et see raport peaks olema keskendunud konkreetsetele teemadele ja et me peaksime siin käsitlema ainult osasid aspekte, sest et eh, muidu meil on selline terve ampluaa erinevaid teemasid ja kui me selle Krimm raporti osas koos tööd tegime, siis me võtsime seal arvesse väga mitu erinevat aspekti, aga Euroopa Komisjon ikkagi omalt poolt mingeid konkreetseid ettepanekuid ei teinud. teisest küljest tahan öelda seda, et proua Ferrara raport on Äh, selline konkreetsem ja meie arvame, et komisjon selle raportiga tutvudes äh, selle pinnalt peaks tegema võimalikult konkreetseid ettepanekuid. ja nüüd ma kõnelen mõningate teiste Sotsiaaldemokraatliku fraktsiooni kolleegide nimel ja tutvustan meie muudatusettepanekuid. ma ei hakka küll iga viimast kui muudatusettepanekut tutvustama, sest aega selleks piisavalt ei ole alustuseks meil on mõned ettepanekud, mis puudutavad neid erinevaid mehhanisme, mis Euroopa tasandil praegu olemas on. ja siinkohal ma pean silmas muuhulgas ka nõndanimetatud CVM-i, lisaks äh, õigussüsteemi tulemustabeli teema. kõiki neid meetmeid tuleb kombineerida ja hõlmata ühe suurema raamistiku alla, et neid oleks võimalik ellu rakendada kõikides liikmesriikides niisiis, me teame, et meil on selline oluline, et meil oleks selline komisjoni raport, meil on see olemas selle kohta, kuidas liikmesriigid võitlevad korruptsiooniga ja me teame, et kõik liikmesriigid tegelevad sellega, aga et need tulemused on väga erinevad. lisaks on küsimusi või kahtlusi seoses sellega, kuidas võidelda korruptsiooni vastu Euroopa Liidu institutsioonides. siis on muudatusettepanekud selle kohta, et meil on tarvis harmoneerida erinevad õiguslikud sätted, mõtet kriminaalõiguse vallas. me oleme valmis tegema raportööriga koostööd. me arvame, et see koostöö peaks olema tõhus ja meie eesmärk peaks olema liikuda selles suunas, et saavutada häid kompromisse ja ma arvan, et Sotsiaaldemokraatide fraktsiooni muudatusettepanekuid tuleks ka arvesse võtta. ja nüüd, kallid kolleegid, jätkame proua Kriisbekiga Alde nimel. proua Kriisbek, palun. suur tänu, proua esimees teen kiiresti, sellepärast et ähm, meil on natukene ajaline surve, ma tahan tänada proua Ferrarat äh, suurepärase koostöö eest, kõikide nende mõttevahetuste ja kohtumiste eest ja viimasel korral meil tuli tal üks suurepärane mõte, äh, vahetada mõtteid valdkonna spetsialistidega ja saata küsimustik prokuröridele meie fraktsioon tahaks tõesti rõhutada nelja punkti. kõigepealt äh, tuleks öelda, et kuritegelikud rühmitused äh, tegutsevad piiriüleselt äh,, kas partnerluse kaudu või seetõttu, et tegutsetakse mitmes riigis ja ma usun, et sellele tõhusalt vastamiseks tuleb kiiresti luua tõhusad tööriistad Euroopa Liidu tasandil, nii et ma meenutan veel kord, et on väga oluline Euroopa prokuratuuri loomine koos vastavate ressurssidega, mis annab võimaluse äh, lahendada finantsprobleemid. Äh, teiseks on vaja parandada liikmesriikide vahelist koostööd ja kooskõlastamist, sellepärast et korruptsiooni ja organiseeritud kuritegevuse vastane võitlus peab kahjuks ütlema, eh, ei ole väga sünergiapõhine eh, liikmesriikide vahel praegu ja seetõttu tuleb teha ettepanek eh, kasutada süstemaatiliselt Euroopa andmebaasi ja samuti süstemaatiliselt või isegi automaatselt pöörduda äh, Europoli, Eurojusti ja teiste Euroopa asutuste poole. Äh, lõpuks pean veel, järgmiseks pean veel lõhutama äh, olulist punkti Äh, mis on seotud rahapesu ja võltsimisega, see on väga oluline organiseeritud kuritegevuse rahastamise allikas, me peame tegelema selle valdkonnaga ja äh, samuti toetama reforme seoses küberkuritegevuse tõlkimisega ja neljandaks, mis puudutab kaupade konfiskeerimist ja vastavat direktiivi, siis ma loodan, et et äh, tuleks välja öelda, et kahe tuhande üheteistkümnenda aasta direktiiv tuleb läbi vaadata ja selle käigus tuleks ette näha äh, olu, olukord, äh, kus konfiskeerimise käigus antakse ressursid üle kolmandale isikule, näiteks pereliikmele ja meil peab olema mingisugune võimalus selle vastu võitlemiseks, need on tuhanded eurod. ja see tuleb kriminaliseerida. Äh, nii et äh, aeg jookseb siin väga kiiresti, nii et ma nüüd lõpetan, aga äh, meil on vaja, et tekst annaks konkreetseid vastuseid küsimusele. suur tänu, proua Kriisbeck ja nüüd härra De Jong QNGL-i nimel. Very... suur tänu, juhataja. ma teen lühidalt, pean tegelikult kiirustama ka teise komisjoni koosolekule veel. ka mina soovin tänada raportööri kõigi ettevalmistuste eest, samuti mitteametlike arutelude eest, mis meil on olnud nii tema kui variraportööridega. ja ma nõustun igakülgselt selle üldise lähenemisviisiga siin. ehk et meie eesmärk on koostada selline väga konkreetne, selge raport me soovime vältida sellist olukorda, kus komisjon ja nõukogu võiksid öelda, et jah, siin on tegemist suurepärase parlamendi raportiga ja me valime siit nüüd mõned elemendid välja ja ülejäänud heidame kõrvale. ühesõnaga on väga oluline, meil on konkreetne soovituste pakett oma dokumendis, selline pakett, mille pinnalt me soovime, et komisjon ja nõukogu hakkaksid ka tegutsema mis puudutab minu muudatusettepanekuid, minu fraktsiooni ettepanekuid, siis ma tahan välja tuua muudatusettepaneku number kolmkümmend neli. see on selles mõttes ainulaadne muudatusettepanek, et see meenutab veel kord neid üldpõhimõtteid, mis parlamendi poolt tegelikult on juba vastu võetud seoses kriminaalõigusega, Euroopa Liidu lähenemisega materiaalsele kriminaalõigusele ja väga oluline on, et siin oleksid äh, kirjas teatud kriteeriumid, äh, näiteks millal on siis tarvis uut seadusandlust kriminaalõiguse vallas. ja ma soovin veel seletada seda, et osad minu nime alt esitatud muudatusettepanekud äh, ja ka paljude teiste fraktsioonide saadikute esitatud muudatusettepanekud kajastavad Äh, rahvusvahelise kaubanduse fraktsiooni nägemus sellele, kuidas võidelda korruptsiooni, organiseeritud kuritegevuse ja rahapesu vastu. ühesõnaga, me soovisime tegelikult juba fraktsioonide vahel eelnevalt leida ühispositsiooni vähemalt INTA komisjoni tegevuse raames ja loodan, et meil on edasi võimalik liikuda kompromissettepanekute suunas. suur tänu! suur tänu, härra De Jong ja viimasena härra Terik Ambra roheliste nimel, jah? palun. suur tänu, esinaine. mina võtan siis Eva Jolin nimel sõna. tal on väga kahju, et ta ei saa täna siin koosolekul kohal olla. ma teen lühidalt ja konkreetselt, sest ka mina pean lahkuma selle komisjoni koosolekult ma tooksin välja järgneva. meie muudatus sada viiskümmend viis näiteks toob välja selle, et kui keskkonnakuritegevuse näitajad on suurenemas ning et me peame selle teemaga tegelema Euroopa Liidu tasandil, võttes samal ajal arvesse nõndanimetatud maffiastiilis kuritegelikku tegevust selles vallas. muudatused üheksakümmend neli ja üheksakümmend kaheksa rõhutavad seda, et Euroopa prokuratuur hakkab kindlasti täitma väga olulist rolli võitlemaks korruptsiooni vastu Euroopa Liidus me kutsume üles looma tugevat, sõltumatut Euroopa prokuratuuri, millel oleks ka piisavalt ressursse, piisav pädevus ja volitused. lisaks veel mitmed meie muudatusettepanekud on saanud eesmärgiks avaldada suuremat survet komisjonile. komisjon teeks ettepaneku selles osas, kuidas kaitsta vilepuhujaid tõepoolest, vilepuhujad mängivad väga olulist rolli korruptsioonivastases võitluses ja neid tuleb paremini Euroopa Liidu tasandil kaitsta. LuxLeaksi ja Panama dokumentide skandaalid on juba tõestanud meile, et me peame kiiresti midagi selles osas ette võtma. ja lõpetuseks meie muudatus sada üheksakümmend kolm annab Liibe komisjonile juhiseid lähtuma nendest soovitustest, mis resolutsioonis kirjas on sest et vastasel juhul, kui midagi ette võtta, ei ole sellel dokumendil mingit mõtet. me peame ka andma hinnangu erinevatele tegevustele, mis siis selles vallas tehakse. peame jätkuvalt ikkagi tagama selle, et meie soovitusi ka ellu rakendataks. soovin proua Ferrarat tänada töö eest, koostöö eest selle raporti osas me oleme veendunud selles, et lõpuks saab meil olema igati kasulik raport, mis toob välja ka konkreetsed soovitused ja et samal ajal on see raport väga konkreetne, keskendunud konkreetsetele teemadele ja see on tõesti väga oluline, kui me soovime, et meie häält kuulda võetaks. tänan. suur tänu teie seisukoha eest ja nüüd sõnasoovijate nimekiri on juba suletud. kõigepealt annan sõna proua Tšinitšile Grazie, grazie presidente, io voglio ringraziare anch'io la kolleega Ferrari. suur tänu, proua esinaine. ka mina soovin saata tänusõnad proua Ferrarale. ta on võtnud äh, igati äh, seda meie ettepanekuid arvesse ja on koostanud selle põhjal sellise dokumendi, millesse ka mina sain muudatusettepanekute näol panustada kui me vaatame organiseeritud kuritegevust kui nähtust, siis tegelikult meil puudub isegi ühine definitsioon sellele mõistele ja see peakski olema meie lähtealus. mina hetkel tegelen selle teema analüüsimisega ja loodan, et mul on lõpuks liibe komisjonile midagi ka välja pakkuda organiseeritud kuritegevus on väga keerukas nähtus, selles vallas toimub pidev areng, sellel on selline riikideülene aspekt see on äh, olemas erinevates, ta on, seda leidub erinevates valdkondades, sfäärides, sektorites. ja nii nagu proua esinaine, proua Jotova ütles väga õigesti, et äh, see dokument peab olema võimalikult konkreetne, võimalikult eesmärgipärane, ei tohiks olla liialt laialivalguv väga oluline on ka see, et me tegeleksime sellega, kuidas kuritegevus on, on imbunud meie majandussektoritesse Euroopa Liidus tervikuna. minu muudatused saavadki olema enam-vähem selles stiilis. organiseeritud kuritegevus imbub majandusse läbi rahapesu, korruptsiooni. ma alles rääkisin sel teemal ühe kolleegiga ja organiseeritud kuritegevus on täiesti olemas isegi näiteks kalandussektoris. põhimõtteliselt iga meie tootmissektoris on olemas mingi kokkupuude organiseeritud kuri, kuritegevusega. see on nüüd ainult selline üks aspekt, mida ma tahtsin praegu tõstatada, aga tahtsin juhtida teie tähelepanu ka tunnistajate kasutamisele sellele meil Itaalia kohtusüsteemis on päris palju olnud äh, kogemusi selles osas, kuidas äh, käia ümber tunnistajatega organiseeritud kuritegevuse kaasuste puhul. ja lisaks veel üks teema, millega peab tegelema, selleks on teabevahetus. me räägime siin ju piiriülesest, riikideülesest nähtusest ja seega on ääretult äh, oluline, et me tegeleksime ka teabevahetusega äh, eriti mis puudutab teavet finantssektoris toimuva kohta. Need on need olulised meetmed, mida me peaksime kasutama võitlemaks organiseeritud kuritegevusega. suur tänu ja lõpuks proua Schlein, teil on sõna. Grazie presidente, molto rapidamente per ringraziare anche io sia la relatrice che tutti jah, aitäh, ka mina sooviksin raportööri ja variraportööre tänada selle väga olulise raporti eest, ka mina tegin mõned muudatusettepanekud et oma panust äh, anda. ja nendega äh, sooviksin siis rõhutada paari asja. esiteks ma sooviksin, et äh, pandaks paika seadusandlik raamistik rikkumistest teatajate kaitsmiseks, et oleks minimaalne kaitse tagatud. ka see, mis puudutab kohtus tunnistajaid siis äh, seoses äh, ühisavaldustega, seoses äh, direktiiviga me soovime, et komisjon teeks vastava seadusandliku ettepaneku konfiskeerimise orderite vastastikuseks tunnustamiseks ja et äh, analüüsitaks ka nende sätete võimalikku positiivset mõju, sealhulgas siis ka äh, kriminaalse tegevuse juures, see on äärmiselt oluline võitluses äh, organiseeritud kuritegevusega, nagu on Itaalia kogu-, kogemus näidanud. ja viimaks kokkuleppe matšid spordis. me teame, et see on väga oluline siin Euroopa meistrivõistluste valguses ja me kutsume liikmesriike üles tegema kõigi osapoolte vahel tõhusat koostööd, et selle vastu võidelda. aitäh, nüüd ma teen väikese erandi, annan veel sõna härra Radefile. aitäh organiseeritud kuritegevus ja korruptsioon ei ole mm, kellegi siseasi, meil on tarvis siin ühtseid Euroopa äh, lahendusi, mistõttu ma mm, peangi väga oluliseks äh, Euroopa, üle-euroopalist strateegiat korruptsioonivastaseks võitluseks. nõnda on võimalik anda sellele piisavalt tähelepanu, liikmesriigid saaksid omavahel koostööd teha, parimaid tavasid vahetada ja mina pakkusin välja muudatusettepaneku, mille kohaselt Euroopa Komisjon, kes jälgib korruptsioonivastaseid meetmeid kõikides liikmesriikides, et need meetmed oleksid siis äh, samamoodi kehtivad ka Rumeenias ja Bulgaarias. ja seda võib ka selles komisjonis arutada ja viimaks ja loodan, et saate toetada minu muudatusettepanekut, mis puudutab äh, rahapesu äh, vastase õigusakti läbivaatamist. viimases, viima-, juuli lõpus siis äh, toimub äh, hääletus, nüüd läheme järgmise punkti juurde, esmase vastuvõtukeskust äh, rakendamine Itaalias, härra Onidi on vist kohal. palun, teil on sõna. Quatre personnes. head äh, kolleegid, äh, see äh, algatus siis võeti kasutusele uue rände tegevuskava raames ja seoses sellega, et teatud liikmesriikidesse saabusid väga suured põgenike hulgad ja nad saavad abi Euroopa Liidu agentuuridelt, eesmärgiks on registreerida võimalikult kiiresti saabuvad inimesed ja teha kindlaks, kes vajavad rahvusvahelist kaitset, seega on see tihedalt seotud ümberasustamisega ja ka seoses äh, sellega tehakse kindlaks siis inimesed, kellel ei ole õigust rahvusvahelisele ega täiendavale kaitsele. ja Kreeka äh, äh, olukorra kohta toimus, anti ülevaade eelmisel esmaspäeval ja täna soovime rääkida Itaaliast, kuna ka Itaalias on viimastel nädalatel põgenike voog jällegi Äh, suurenenud, nüüd annan äh, sõna härra Onidele, rände- ja siseküsimuste peadirektoraadist ja tema on seal kohapeal käinud ja olukorraga tutvunud, meil on väga hea meel teid siin esimest korda äh, meie komisjonis tervitada ja pärast Teie eh, sissejuhatust eh, saavad siis ka parlamendisaadikud küsimusteks sõna, meil ei ole väga palju aega nagu alati, aga palun, nüüd on teil sõna. Eh, suur aitäh selle sissejuhatuse eest ja kutse eest Euroopa Parlamendi komisjoni, et anda siis ülevaade olukorrast seoses esmase vastuvõtukeskustega Itaalias ja kuidas siis on üldiselt äh, asjad äh, toimumas nii-öelda selle Kesk-Vahemere äh, rände teel? pärast Türgiga sõlmitud kokkulepet me oleme näinud, et suurem osa ähm, põgenikke tulebki just seda teed mööda Euroopasse ja praegune olukord äh, on selline, viiskümmend viis tuhat inimest on tulnud Itaaliasse, neid on seega päris palju, möödunud nädalal üle kuue tuhande oli äh, neid, kes, kes siis päästeti merelt või, või saabusid Itaaliasse. no arvud ise ei ole väga äh, erinevad äh, üldistest eelmise aasta trendidest näiteks. nii et Itaalia äh, tuleb äh, enam-vähem toime selle olukorraga, lähtudes äh, kogemusest, mis ta on aastatega saanud. ja inimesi ei ole ka ümber suunatud, ma arvan, et sellest olete ka siin komisjonis rääkinud me ei näe, et Süüriast, Iraagist, Afganistanist ja Pakistanist inimesed kuskilt mujalt tuleksid nii et äh, sedasama rändeteed kasutatakse ikka äh, edasi, äh, nigeerlased ja eritrealased, aga ka Kambjast, Somaaliast, Guineast, Sudaanist, Elemendi rannikult. ja ka samad lähteriigid on endiselt kaheksakümmend seitse protsenti mm, inimestest tulevad tegelikult Liibüast ja kaksteist protsenti Egiptusest Äh, aga viimati on kasvanud nende hulk, kes äh, tulevad äh, Egiptusest. nii et sellega seoses peab võtma, peab jälgima või vaatama, miks siis nõnda toimub, me teeme koostööd Egiptuse valitsusega selles osas. kaks märkust veel seoses uue olukorraga on selliseid äh, tipphetki, näiteks eelmisel äh, äh, kuul kuskil kuuskümmend tuhat inimest näiteks võib saabuda ühel päeval ja mis on tõesti väga keeruline just seoses vastuvõtu korraldamisega. ja teine aspekt, mida tahtsin veel rõhutada, Mm, mis on teie jaoks äh, väga oluline, millele olete pidevalt viidanud, on äh, suurem ohvrite hulk, hukkunute hulk. kahjuks äh, on, on need arvud suurenenud kolme kolmandiku võrra, näiteks võrreldes eelmise aastaga. ja me teame, et aasta lõpuks on, on karta, et äh, hukkunute hulk on suurem kui eelmisel aastal. see tähendab seda, et äh, tuleb teha äh, lisajõupingutusi päästeoperatsioonide näol, mis on juba toimumas ka, selleks on vaja rohkem toetust, üldine päästeoperatsioonide tõhusus on äh, on küll rahuldav, aga probleem on selles, et äh, inimkaubitsejad kasutavad kehvema kvaliteediga aluseid ja paigutavad ka rohkem inimesi nendele, nii et on väga kehvad äh, kummipaadid äh, Liibüast, kus on seal sadade kaupa inimesi peal see on täiesti uus äh, nähtus ja Egiptusest äh, on, kasutatakse äh, kalalaevu ja ka nendele pannakse kolmsada inimest peale, mis on väga ohtlik. mis puudutab vastuvõtukeskusi, siis äh, kõigepealt me vaatame, vaatasime, mis meil juba olemas on. neli on juba Itaalias mõnda aega toiminud äh, päris tõhusalt, Lampedusa, Pozzallo, Trapani ja Taranto keskused Itaalia võimudega me pidasime möödunud nädalal mõttevahetust ja leidsime, et avatakse veel kaks äh, keskust, mis hakkavad siis juulist kohe äh, tööle, see on meie jaoks väga oluline, kuna inimesi saabub järjest rohkem, äh, ka ilmastikutingimused on paremad ja need keskused tulevad siis Mineosse ja Messinasse, lisaks sellele on Mm, Itaalia võimud äh, meile ka äh, lubanud, et äh, meil tuleb ka neli mobiilset keskust. miks mobiilset? kuna nad siis saavad liikuda ringi vastavalt vajadusele ja sellega siis muutuvad menetlused tõhusamaks ja mina arvan, et need pannakse üsna kiiresti äh, tööle ja nad äh, muutuvad äh, tõhusaks. ja need neli siis tulevad Augusta, Palermo, Reggio, Crotonasse nii et koos kõigega, selle, kõige sellega saame me siis äh, vastu võtta korraga üle kolme tuhande inimese senise tuhande kuuesaja asemel. kuid äh, sellegipoolest äh, tulevad veel seni veel rohkem kui pooled põgenikud väljaspool neid vastuvõtukeskusi ja meil on loomulikult tarvis saada see kontrolli alla nii et te näete, et äh, siin on veel äh, parandamisruumi. veel üks asi äh, on siis need nii-öelda ujuvkeskused. võib-olla siin on mm, tekkinud veidi arusaamatusi sellega seoses. me ei, ei saa mm, tagada muidugi vastuvõttu laeval äh, merel, see on täiesti vastuvõetamatu, seda on öelnud ka ÜRO pagulaste ülemvoliniku amet. aga milles, millega on siin siis tegemist, me toetame Itaalia valitsust selles lähenemises ja mõte on siis äh, selles, et äh, meil on selline laev, kus saab siis vastu võtta tuhat kuni tuhat viissada inimest, et siis päästeoperatsioonid oleksid tõhusamad ja et suunata siis inimesi olemasolevate vastuvõtukeskuste ehm, poole, et siis eh, inimesed jõuaksid õigesse kohta ja eh, et me saaksime ka pakkuda kiiret eh, arstiabi nii meditsiinilises kui psühholoogilises mõttes ja et oleks võimalik inimesi juba hakata kiirelt äh, tuvastama ja õigesse kohta suunama. nii et kokkuvõttes saab öelda, et äh, olukord on küllaltki hea, mm, kõik äh, agentuurid, pagulaste, ÜRO pagulaste ülemvolinik amet ja muud on tegutsemas ja me oleme tõesti näinud, et asjad paranevad, ma käisin Itaalias kümmekond päeva tagasi, vastuvõtutingimused on paremad, inimesed äh, äh, saavad äh, vajadusel ravi ja me näeme, et Itaalia võimud suhtuvad probleemidesse väga tõsiselt. Itaalia võimudega seoses nad ei taha rääkida väga võib-olla ohvritest, aga ÜRO-ga ja IOM-iga oleme me valmis, et kui Äh, on saabumas äh, väga palju inimesi juurde, siis, äh, siis me oleme ka valmis lisameetmeid võtma. seoses sellega te kuulsite komis-, volinikult eile ja oli ka vastav raporti arutelu, mis eile avaldati. Itaalia võtab oma vastutust väga tõsiselt kuid äh, ka teised peaksid äh, neid veidi aktiivsemalt toetama. see tähendab seda, et äh, ümberasustamise mehhanism peaks toimuma tõhusamalt, mitte ainult lubaduste mõttes. praegu ei ole veel selles osas eesmärke saavutatud ja meie pingutused äh, praegu on suunatud just äh, läbirääkimiste liikmesriikidega nii lubaduste kui ka konkreetsete tegude osas. kui inimesed on kõik need rasked äh, menetlused läbinud, siis on nende jaoks tõesti väga keeruline, äh, vaimselt raske jääda nädalateks esmase vastuvõtu keskustesse, neil on lihtsalt lubadused, et nad saavad kuskile edasi liikuda ja midagi ei tehta. nii et Itaalia võimud on püüdnud kiireldada neid äh, programme, et kandidaate leida ja saata edasi mm, neli tuhat eritrealast ja tõenäoliselt äh, on võimalik üsna kiiresti võimalik edasi saata, sada, sadades on neid inimesi juba ootamas, kuid see toimub väga aeglaselt, äh, näiteks eelmisel nädalal saadeti kakskümmend viis inimest edasi, nii et see on meie jaoks üks prioriteet. teine väga oluline asi seoses sellega, mida teie mainisite, on äh, ilma täiskasvanud saatjata alaealiste mm, probleem, neid on nüüd rohkem, kakskümmend prots-, kaksteist protsenti kes äh, tulevad sealt Kesk-Vahemere rändeteed mööda, on alaealised. Äh, need on väga, nendega on väga keeruline äh, tegeleda. Itaalia püüab teha jõupingutusi, et neid äh, väärikalt vastu võtta ja nende vajadusi äh, mõista ja äh, neid täida. kuid meil on tarvis selliseid mm, pilootsüsteeme või, või selliseid programme, mis, millega on võimalik näidata, et, et neid on võimalik äh, kiiresti edasi saata, kuid selleks on meil tarvis ka rohkem äh, toetust äh, programmidest, me loodame UNICEF-i poolt seda toetust ka saada ja viimaks veel räägiksin ühest olulisest aspektist Itaalia kontekstis nimelt äh, tagasisaatmiste äh, äh, arvu suurendamine ja sellega tuleb, seoses tuleb siis AEM-i programme tõhusamalt rakendada nii vabatahtliku tagasipöördumise osas ja et Itaalia valitsus peab jälgima, et nende inimeste kinnipidamine toimuks korrektsetes tingimustes, enne kui nad tagasi saadetakse. aitäh! suur tänu, härra Onidi nüüd äh, oleme me ajakavast ikka maas, äh, kuid äh, nüüd saab sõna proua Magelis, kes esindab Euroopa pagulaste komisjoni. aitäh! räägin nii kiirelt ja täpselt kui võimalik, see on väga oluline teema, mitte ainult seoses Itaalia olukorraga, vaid ka sellega äh, seoses, et äh, see äh, esmane, esmase vastuvõtu ümberasustamise süsteem on esmatähtis, et Euroopas oleks võimalik siis seda vastutust ühiselt jagada ja selle olukorraga toime tulla ja see süsteem peaks siis Itaalias äh, tõhusalt äh, toimima, see on äärmiselt oluline meie kõigi jaoks kaks tuhat kakssada kaheksakümmend inimest on praeguseks Itaaliast ja äh, äh, Kreekast äh, edasi saadetud, Itaaliast seitsesada kaheksakümmend, ehkki eesmärk oli alguses kuus tuhat inimest kuus, nii et me oleme sellest väga maha jäänud. seega tuleb ümberasustamisega kiiremini tegeleda, härra Onidi mainis mitmeid probleemkohti ja me oleme sellega igati nõus tuleb tegeleda hetkeprobleemidega ja mainiksin veel paari äh, küsimust. mõnikord liikmesriigid, kes on lubanud äh, võtta vastu äh, põgenikke, viivitavad vastustega. Itaalias näiteks pärast siis seda julgeoleku äh, sõelumist nii-öelda, mõned liikmesriigid soovivad seda ise teha, kuid Itaaliale see väga ei meeldi, seda mainiti ka komisjoni raportis eile, nimelt et oleks tarvis äh, seda tasakaalustatud äh, lähenemist. lisaks sellele Mm, mainis härra Onidi, et kõik ähm, äh, olulised agentuurid ja ametid tegutsevad juba kohapeal, kuid äh, oleks tarvis veelgi rohkem jõupingutusi selleks, et oleks sobivad äh, eksperdid äh, koha peal ja liikmesriigid võiksid võimalikult kiiresti vastata nendele taotlustele äh, ja oleks ka äh, võimalik taba, tagada seda, et EASO eksperdid saaksid kauemaks koha peale jääda, praegu on see liiga lühike, nad ei saa piisavalt oma tööd teha. mis puudutab vastuvõtuvõimekust, äh, siis jah, Itaalias on neli toimivat äh, keskust ja nüüd saavad nad võtta vastu rohkem inimesi ja meid väga rõõmustab, et keskusi tehakse juurde, seda on tõesti tarvis eriti mm, pidades silmas seda, et teatud hetkedel, nagu näiteks ähm, maikuus, äh, saabub väga suur hulk inimesi korraga ja tuleks äh, need saada kiiresti registreeritud. ja meil oleks tarvis siiski, et, äh, et kõik inimesed jõuaksid kiiresti kohale ja maikuus oli see vähem kui nelikümmend protsenti üheksakümmend protsenti inimestest, üheksakümmend protsenti inimestest võetakse äh, siiski sõrmejäljed, aga sedagi saab parandada. Ähm, alaealiste küsimusega äh, seoses on just oluline, et nemad saaksid kiiresti ümber asustatud, nemad äh, on prioriteetne rühm ja kõik on nõus, et kõik on sellega nõus Äh, seda ei ole veel äh, eriti äh, läbi viidud. riigid on küll lubanud, et nad võtavad alaealisi vastu, kuid selleks tuleb välja töötada eraldi lähenemine, et siis oleks võimalik seda kiiresti läbi viia ja partneritega oleme me äh, arutanud siis, äh, siis erandisüsteemi sisseseadmist Itaalia koos komisjoni ja teiste partneritega äh, on, on siis kõikide juhtude puhul vastavad menetlused välja töötanud, kuid noorte ja laste puhul tuleks sellega ehk eraldi tegeleda, sellega tuleb nüüd kohe tegeleda, kuna nende osakaal on küllaltki suur ja ma arvan, et see on ka osa komisjoni eh, eh, üldisest strateegilisest eh, lähenemisest. kui teil on küsimusi, siis palun. aitäh. nüüd loen ette nimekirja, härra Koelju. Spinelli, madam Vikström, Monsieur Alao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 Kreekas on, on vist küll praegu halvem kui Itaalias, aga minu küsimus on järgmine. alguses tundus, et see esmase vastuvõtukeskuste mm, lähenemine on päris hea, kuid nüüd on äh, välja tulnud mitmed probleemid, millest mõnesid te ka mainisite. Äh, liiga palju on lihtsalt inimesi, meil on äh, raske taotlusi menetleda, meil ei ole piisavalt ressursse, et seda teha Mm. ka ümberasustamine äh, kestab liiga äh, kaua, mitte ainult selle tõttu, et äh, riigid mm, on vähe lubadusi andnud, näiteks Portugal on avaldanud soovi võtta rohkem inimesi, kuid lihtsalt neid ei saadeta meile. me oleme valmis neid vastu võtma, kuid lihtsalt inimesi ei tule ja rääkisite ka alaealiste probleemist vastuvõtukeskuste äh, äh, puhul oli just kõige olulisem see, et saab inimesi tuvastada ja tagada nende julgeolek, siis äh, nüüd on teatavasti palju lapsi ja noori, kes on tegelikult põgenenud, neid on üle kümne tuhande, kes on lihtsalt kuskile ära jooksnud pärast registreerimist. nii et kas me peame selle mm, selle mudeli üle veel arutelu pidama, et kas see on üldse vajalik või on meil võimalik seda, selle põhimõtte, selle lähenemise toimimist parandada, mida me saaksime teha siin liikmesriikides, kas liikmesriikidele veel rohkem survet avaldada, kas Te arvate, et Itaalia öö, probleemi öö, lahendame lihtsalt sellega, kui paar keskust juurde luuakse? või on seal siiski veel ka muid küsimusi, tänan? Madame Zipel, vous avez, vous voulez la parole, non? Alors on va continuer avec ma-. nüüd saab sõna proua Gomes. jah, ka sooviksin tänada selle info eest, mis on tõesti äh, Äh, vastukäiv sellele, mida ütles äh, härra Timmermans, aitas, äh, et Euroopa Liidu ja Türgi kokkulepe töötab hästi, jah, muidugi Kreekas, aga nüüd tuleb Itaaliasse inimesi läbi Egiptuse. ja see muidugi on ka seoses julgeolekuolukorraga Egiptuses. meil on seal partnerid ja me oleme sellega hästi kursis. tahaksin küsida, ja see tähendab ka seda, et inimkaubitsejad eh, teenivad ikka endiselt raha, lihtsalt eh, teenivad inimelude pealt. ja hukkunute hulk on ju teatavasti kahekordistunud Äh, lisaks sellele, mida ütles härra Kalju, tõesti Portugal ei ole äh, kedagi vastu äh, võtnud ja mida on siis teinud need riigid, kes siis tahavad ise oma julgeoleku kontrolli läbi viia, kas nad siis, mis veel teevad, valivad naha järv, nahavärvi järgi, äh, usutunnistuse järgi, äh, äh, kas nad ei soovi noori mehi, eelistavad alaealisele, mind päris huvitaks, mida sellised riigid soovivad. aitäh, proua Koomes, nüüd proua Spinelli, palun eh,. Grazie eh.. suur tänu ma tahaks tänada härra Oniidit tema ettekande eest ja mul on kaks küsimust. kõigepealt tahtsin küsida või tegelikult võib seda küsimust küsida ka äh, ÜRO pagulaste ülemvoliniku ametnik, ameti esindajast. kas ei ole ohtu, et sellest esmase vastuvõtukeskusest saab teatud mõttes kinnipidamiskeskus? Äh, Kreeka suhtes on UNHCR sellist muret juba väljendanud ja mis puudutab äh, Euroopa Türgi avaldust, aga mul on hirm, et sama olukord võib tekkida ka Itaalias. ja teine küsimus äh, puudutab neid nii-öelda ujuvvastuvõtukeskusi Te räägite nende piiratud ülesannete ulatusest. aga mul tekib siin siiski küsimus, kas see nimekiri ülesannet, näiteks esialgne tuvastamine, kas see ei ole juba liiast? tegelikult need, äh, sellised tegevused ju äh, repatrieerimist äh, ei kiirenda, meil on tegelikult juba Inimõiguste Kohtu otsus, kus öeldakse, et laevu ei tohi pidevalt kasutada sisserändajate majutamiseks. ainult maismaal on võimalik tagada sisserändajatele abi nendele arusaadavas keeles, tagada neile esindatus ja nii edasi. ma saan aru, et see on väga keeruline äh, ülesanne seda kõike merel tagada. proua Vikström, palun. suur tänu ja suur tänu äh, ettekannete eest, eelkõige äh, selle eest, et te viitasite, kui oluline teema on saatjata äh, Äh, alaealisi mitte ainult Itaalia vastuvõtukeskustes, vaid ka Kreekas ja mujal. ja minule teeb muret see, et tuhanded lapsed kaovad, nad kaovad vastuvõtukeskustest ja nad tegelikult kaovad nii-öelda süsteemi silma alt kogu Euroopast. kas on olemas Itaalia keskustes mingisugune strateegia, mida rakendatakse selleks, et need lapsed ei kaoks lihtsalt kusagile Euroopa avarustesse? me oleme näinud äh, üheksa kuu jooksul, kuidas äh, need esmasvastuvõtukeskused Itaalias on toiminud, mõned ka seitse kuud. kui ma räägin valitsusväliste organisatsioonidega, siis pehmelt öeldes on nad kriitilised äh, selle lähenemise suhtes, mida seal rakendatakse, sellepärast pagulasi pagulastel soovitatakse lahkuda, aga neil ei ole võimalik lahkuda, eh, sellepärast et eh, reis on kulukas ja kuna me teame, et Itaalia sisserändajatest enamik on Sahara alusest Aafrikast ja tavareisiga sinna tagasi pöördumine on väga kulukas. kas meil ei ole siin tegemist nõiaringiga? ei toimu funktsioneerivat Äh, ümber äh, paigutamist nende plaanide alusel, mille me oleme kõik vastu võtnud, see ei toimi. ja väljasaatmine loomulikult ei toimi. isegi kui neil oleks soovi tagasi pöörduda, siis nii-öelda tavateede kaudu see ei ole võimalik. kuidas oleks võimalik suurendada inimeste väärit-, võrgustikust, nendest esmastest keskustest, nad püüavad ju sealt välja saada, kui ma löön äh, Itaalia ajalehti, siis neid nimetatakse pidevalt klandestiinideks, mida nimetatakse, kui ma mõistest õigesti aru saan, siis see on dokumentideta isik. Äh, milline on Itaalia avalik arvamus, kuidas neid inimesi üleüldse seal nähakse? eesistuja e, esimees katkestab, milline on see üldine lähenemine seal? järgmisena proua Schlein. jah, proua Wikströmil on õigus, klandestiini on ebaseaduslik äh, sisserändaja, seda sõna tegelikult ei eksisteeri. Äh, võib rääkida ka dokumentidega sisserändajatest, aga see klandestiini on väga itaallaslik sõna ja väga äh, ka laetud sõna. oli huvitav kuulda teie seisukohta nende vastuvõtukeskuste kohta, mina olen külastanud kahte näiteks Borsalos on teatud hääled, mis siia parlamenti ei jõua ja need on nende aktivistide hääled, kes püüavad nende sisserännanute äh, olukorda seal nendes esmastes vastuvõtukeskustes äh, toetada. ma näen äh,, et riigi tegevus ei ole Äh, piisav, ma olen käinud ka Lampeduusal, ma rääkisin kohaliku omavalitsusjuhiga ja see saar ei ole äh, sisserändajate pidevaks majutamiseks sobiv. jah, nad on väga äh, helded inimesed, külalislahked inimesed, nad saavad pakkuda esmast abi, aga neljakümne kaheksa tunni jooksul peavad need inimesed liikuma saarelt parematesse keskustesse mm, maismaal. ja ma ei kohanud seal kohapeal ühtegi ümberpaigutamiseksperti, võib-olla see oli juhus, aga see ümberpaigutamine peab kohe algama. Tarento esmase vastuvõtukeskus samas pakub erinevat teavet erinevates keeltes inimestele aga tegelikult äh, lõpptarbijateni see info ikkagi ei jõua ja mind huvitaks, kuidas need kanalid seal siis peaksid toimima. ja mis puudutab nüüd saatjata alaealisi, siis äh, äh, vabaühenduste inimesed on väga pahased selle üle, et inimestele antakse lihtsalt kätte paber, mis ütleb, et nad peavad seitsme päeva jooksul lahkuma ja neid ei informeerita nende õigustest. jällegi, ma ei kohanud ühtegi Frontexi äh, töötajat seal, ma ei tea, mida nad seal teevad, nemad peavad jagama infot äh, ümberpaigutamise kohta. aga ma ausalt öeldes ei saagi aru, mida Frontex seal nendes esmastes vastuvõtukeskustes teeb äh, ma kohtasin inimesi, kes on olnud keskuses nädal aega, väidavad, et nad on keskuses nädal aega ja pole mingisugust infot saanud selle kohta, mida edasi teha. Port Saltos, Port Salos oli palju saatjad alaealisi, paljud paljajalu, ilma riieteta, ilma toiduta. Need on inimesed, kelle elu on kusagil mingisuguses äh, tühimikus, Euroopa Liit ei saa seda aktsepteerida. esimees ütleb, et tuleb äh, pidada kinni ajapiiridest kõigepealt härra Allahoov, palun. Thank you, madam chair. suur tänu, proua esimees. nüüd, kui surve on liikunud Kreeka-Türgi piirilt tagasi Vahemere keskosasse, siis kuidas on see muutnud inimkaubitsejate tariife, neid hindu, mida küsitakse inimeste käest üle mere reisimise eest. Öeldakse, et laevadesse pannakse rohkem inimesi ja need on äh, halvemas seisukorras alused. Äh, kas äh, sellel on veel mingeid põhjuseid peale selle, et surve on lihtsalt suurem? ja kui palju inimesi selle aasta lõpuks teie hinnangul üle Vahemere saabub, millised on trendid inimeste kodakondsuse osas? kes esmastesse vastuvõtukeskustesse saabuvad. mind huvitab eriti nende inimeste osakaal, kes äh, tulevad äh, sellistest riikidest, mille kodanikele üldjuhul rahvusvahelist kaitset antakse, ma saan aru, et süürlaste osakaal on praeguseks juba väga väike. suur tänu ja viimasena härra Borghese. Grazie, president, io innanzitutto voglio suur tänu, proua esimees. ma tahaksin eriti tänada doktor Niidit selle analüüsi eest, mis oli väga tasakaalukas ja üksikasjalik ja me näeme siin, et olukord on väga keerukas. ja kuigi ma ei ole täiesti äh, nõus sellega äh,, mida ütlevad äh,, mida ütlesid äh, teised it Itaaliast pärit eelkõnelejad, äh, me peame nendele küsimustele tähelepanu pöörama. kokkulepe Türgiga on ära blokeerinud äh, Balkani rändetee meie statistika ütleb et, et kaheksakümmend üks protsenti lahkujatest tuleb nüüd Liibüa kaudu ja kaksteist protsenti Egiptuse kaudu ja see Egiptuse suund on kasvanud. aga tegelikult kodakondsused on samad, mis enne, väga vähe süürlasi, väga vähe äh, afgaane, pakistanlasi, suurenenud on inimkaubandus Äh, Egiptusest ja võimalik, et see muudab ka äh, kodakondsuste osas avanevat pilti, kas te võiksite seda kommenteerida? praegusel hetkel on äh, ümberpaigutamise ja tagasisaatmise poliitika läbi kukkunud. ma usun, et me võime öelda, et Itaaliast on välja saadetud umbes seitsesada inimest, see on täiesti äh, absurdne, kui eesmärk oli kuus tuhat, siis sellest oleme me igal juhul väga kaugel. nii et igal juhul ma tahaksin äh, suuremat panust, suur tänu, härra äh, Borghese ja nüüd härra Oniidi, teil on võimalus vastuseks ja proua Magenis, teie samuti. aga kõigepealt härra Oniidi. Thank you, Chair suur tänu, proua esimees, suur tänu kõikidele nende väärtuslike kommentaaride eest. jällegi, kui ähm, me räägime trendidest, siis ma ei püüa hinnata kuidagi aasta lõpuks saabuvate migrantide arvu, aga praegusel hetkel see, mida me näeme, ei erine kuidagi eelmisest aastast ei nu numbrite osas ega ka lähteriikide osas ega ka Äh, mitte maabumiskohtade osas. kaks äh, märkimisväärset erinevust, mida ma püüdsin välja tuua, on see, et tõesti äh, on suurenenud see Egiptuse kaudu tulemise trenn ja see, trend ja see tekitab meis muret, me peame läbirääkimisi Egiptuse võimudega, et näha, kas nende süsteemis on mingisugused nõrgad kohad ja teine muutus, mis tõenäoliselt on äh, seotud äh, kaubitsejate ahnuse suurenemisega, see on lihtsalt surmade arvu suurenemine võrreldes eelmise aastaga. Nende migrantide kategooriate äh, osas äh, võrreldes erinevate rändeteedega Vahemere ja Balkani tee vahel ehk siis Vahemere kaudu tuleb rohkem majandusmigrante, kui Balkani teede kaudu tuli rohkem pagulasi. ja mis puudutab seda esmase vastuvõtukeskuse äh, kontseptsiooni, siis see on vähem kui aasta vana äh, ja ma mitte mingil juhul ei ole nõus sellega, et need ei tööta, vastupidi, nad on olnud väga edukad ja loomulikult on vaja teha parandusi ja ilmselt aasta pärast toimimise algust on vaja teha mingisuguseid järeldusi, eriti kui me oleme suveperioodi üle elanud, ja näha, kuidas olukorda parandada. ma ei usu, et äh, EASO ega Frontexi esindajaid äh, Itaalia äh, vastuvõtukeskustes ei ole, võib-olla teil oli eba, tõesti kokkusattumus, kokkusattumine, nagu kolleeg ütles äh,, Äh, probleemid on tõesti sellega, et leida professionaale piisaval hulgal, et äh, kõiki liikuvaid äh, inimesi näiteks saata ja nii edasi, aga igal pool on inimesed kohapeal olemas ja nad jälgivad vastuvõtukeskuste tööd koos rahvusvaheliste organisatsioonide esindajatega selleks, et reageerida piisava kiirusega, kui on vaja olukorda parandada. ma arvan, et see kriitiline nõrkus mida teie näete, on selles, et eh, esmaste vastuvõtukeskuste toimimine on väga eh, piiratud, nad on seal selleks, et registreerida, tuvastada isikud ja eh, anda EASO kaudu inimestele nõu nende õiguste kohta, erinevate võimaluste kohta, mis neil on, aga see ei saa asendada korralikku äh, vastuvõtukeskust ja rehabilitatsioonikeskust, äh, mis pakuks näiteks haridust, kui me mõtleme alaealiste peale ja nii edasi, see on hoopis teine nii-öelda teekond ja see on see äh, aspekt, mille peale me peame mõtlema, kui äh, esmased vastuvõtukeskused arenevad edasi, kas oleks võimalik lisada neile see, see aspekt, et suurendada äh, seda äh, nende poolt pakutavat äh, teenust. Ähm, Itaalia võimud on äh, üsna äh, koormatud ja järk-järgult me tegelikult äh, suve lõpuks loodame jõuda saja kahekümne viie tuhandelt kohalt kahesaja tuhande äh, majutuskohani. me loodame, et finantseerimine saab äh, kättesaadavat ja Itaalia võimud võtavad seda tõsiselt. oluline on tagada ka see turvakoduteenus alaealistele Äh, oluline on neile pakkuda haridust, äh, juhendada neid senikaua, kuni nad ootavad äh, selgemaid valikuid oma tuleviku osas. suur tänu, härra Oniidi, proua Magenis, palun. suur tänu, proua esimees. veel õhku jäänud küsimused selle kohta, mida tuleks teha, et see ümberpaigutamine hakkaks paremini toimima. ma olen äh, nõus mitme härra Oniidi kommentaariga selles osas, tuleb silmas pidada, et alles mais võeti vastu äh, nende Itaalia vastuvõtu, esmaste vastuvõtukeskuste toimimise eeskirjad ja praeguseks me peame tagama, et kõik need erinevad osapooled ja ametid äh, suudaks omavahel koostööd teha. Need äh, toimimise eeskirjad on väga olulised ja ma arvan, et samasugused eeskirjad tuleks vastu võtta ka äh, ühtsed eeskirjad siis saatjata äh, alaealiste kohta. UNHCR on soovitanud, et saatjate alaealiste puhul peaks lähtuma eelkõige lastekaitsemenetlusest ja see peaks olema ülimuslik kõigi muude menetluste suhtes ja kui me sellest lähtume, siis me suudame kõige varasemas äh, faasis saada äh, selle küsimuse kontrolli alla, tagada hooldajad ja tagada, et need noored ei läheks kaduma. Äh, kõik see on osa suuremast pildist ja on vaja tagada, et või tuleb teada, et et kõikil nendel saatjate alaealistel või haavatavas positsioonis isikutel, eh, kes tuvastatakse Euroopa Liidu piiridel, võivad olla seosed inimestega teistes liikmesriikides, need tuleb eh, üles leida ja tuleb tagada perede kokkuviimine. Eh, see on üsna keeruline töö, on inimesi, inimesed, kes sellega tegelevad, Kreekas on meil eelmisel nädalal alanud Äh, UNHCR-i, EASO ja äh, Kreeka võimude koostöös äh, alat-, alustatud sellist eelregistreerimist nende inimeste osas, kes on Kreekasse nii-öelda kinni jäänud Äh, ja tuvastada nende hulgast kiiresti äh, haavatavad äh, alaealised ja need inimesed, kellel on peresidemed teiste liikmesriikidega, et need ümber paigutada ja seda me püüame teha Dublini skeemi raames. ja veel üks osa sellest pikemast pildist on legaalsed liikumisteed ehk siis me ei räägi inimestest, eh, kes on juba Euroopas, vaid need, kellel on tegelik põgenemisvajadus või kes vajavad teed Euroopasse. kui te vaatate eh, näiteks ümberasustatud inimeste arvu võrreldes eh, ümberpaigutatud inimestega, siis see on üle seitsme tuhande nii et äh, meil on vaja ohutuid teid nendele inimestele, kes mõtlevad selle peale, et kasutada neid ohtlikke teid üle Vahemere, vaid meil peab olema äh, usaldusväärne äh, juriidiline tee Euroopa Liitu pääsemiseks. praegused äh, numbrid on liiga madalad, me oleme üles kutsunud et, et kümme protsenti sellesse piirkonda jäänud süürlastest tuleks ümber asustada, seda on umbes viissada tuhat inimest, ja me peame tagama, et see vastuvõtuskeem, humanitaarne vastuvõtuskeem Türgis töötaks, et teised vastuvõtuskeemid töötaksid ja samuti, et Liibanonist ja Jordaaniast vastuvõtuskeemid, legaalsed vastuvõtuskeemid töötaksid nii et me peame tegelema ümberpaigutamisega ja selle raskus ei saa jääda Kreekale ja Itaaliasse, Itaaliale ja kõik liikmesriigid peaksid panustama nende öö, legaalsete sissenemisteede loomisesse. suur tänu, härra Onidis, suur tänu, proua Magenis! Läheme nüüd siis kolmanda päevakorrapunkti juurde. Dublini reform. Kallid kolleegid, 4. mail 2016 tutvustas komisjon ettepanekut äh, Dublin 3 määruse läbivaatamiseks. Äh, see on keskne osa Euroopa varjupaigasüsteemi reformist Euroopa varjupaigasüsteemi reformi eesmärgiks on parandada neid puudusi, mis on välja tulnud praeguse pagulaskriisi käigus. see ettepanek on seotud kahe varasema komisjoni ettepanekuga, nii-öelda kriisi ümberpaigutusmehhanism, mille raportöör oli härra Kõlkhoop ja samuti äh, Dublin kolm määruse muutmise ettepanek Äh, mis puudutab äh, saatjate alaealise äh, taotluse eest vastutava liikmesriigi määramist, mille raportöör on proua Wikström äh,. komisjon on konsulteerinud fraktsioonidega äh, nende seisukohtade osas ja oma kuuenda aprilli äh, teatises tõi komisjon välja kaks võimalikku lähenemist reformile, meil on hea meel tervitada härra Muschelit, kes on Euroopa Komisjoni rände- ja kaitsedirekt-, küsimuste direktor ja tema tutvustab siis seda komisjoni ettepanekut, palun. Uh, the Commission has presented, uh, as you know, more than a month ago, its proposal on the reform of Dublin uh, Äh, üle kuu aja tagasi äh, esitas komisjon ettepaneku äh, Dublin kolm määruse muutmiseks. loomulikult Dublini ettepanek on üks kõige tundlikumaid, poliitiliselt üks kõige keerukamaid, aga samas ka üks kõige olulisema tähtsusega õigusakte võttes arvesse Euroopa varjupaigasüsteemi. me teame, et kui me säilitame praeguse status quo, õigemini, et see ei ole mingi variant, me ei saa status quo'd säilitada. liikmesriigid äh, kujutage ette, kui te oleksite ise Kreeka või Itaalia olukorras, eelmisel aastal toimuvad Äh, ei oleks olnud toimuvast, ei oleks olnud üldse võimalik välja tulla, kui meil ei oleks mingisugust toimivat süsteemi, aga selge on see, et Dublini süsteemi tuleb nüüd reformida. esiteks tuleb Dublini reeglid muuta tõhusamaks. teiseks äh, tuleb lisada see, mida Euroopa Parlament juba pikka aega on nõudnud nimelt solidaarsuse element, teatud äh, võrdsuse, aususe element sellesse süsteemi, et mitte üks liikmesriik ei peaks üksinda taluma seda suurt survet varjupaigasüsteemile. ma tahan keskenduda järgnevale, kõigepealt süsteemi tõhus toimimine. meil saavad olema lühemad ajalised piirangud taotluste saatmiseks, vastuste saatmiseks ning vastava info edastamiseks varjupaiga taotlejate vahel. lisaks tuleb anda võimalus vastutuse üleviimiseks äh, liikmesriikide vahel seda keeldu enam ei ole, sest et äh, me teame, et äh, praegu me, eesmärk on hoida ära need nõndanimetatud teisene liikumine veel mingisugusesse kolmandasse liikmesriiki mõte on selles, et äh, keegi ei saa millestki loobuda või kõrvale hiilida, kui on kohustus mingi ülesanne täita, siis äh, tuleb seda täita. lisaks äh, on siin veel võimalusi, kuidas hoida ära nõndanimetatud teisest liikumist. mis puudutab varjupaiga taotlejaid, siis nendel saab olema kohustus jääda sellesse liikmesriiki, kes on kohustatud nende taotlusega tegelema ning lisaks siis nad peavad saama kasu sellest vastuvõtusüsteemist, mis on ette nähtud kui me tahame tagada õiglust ja solidaarsust selles süsteemis, siis me peame tegema kõik selleks, et vältida seda, et migrandid hakkavad selle süsteemi reegleid oma äranägemise järgi ära kasutama ja hävitavad solidaarse lähenemise, vältimaks nõndanimetatud teisesest, teisest liikumist mis puudutab seda solidaarsust, me nimetame seda nõndanimetatud korre-, korrigeerivaks eh, mehhanismiks, see tähendab seda, et et äh, mis puudutab varjupaiga taotlejate arvu, siis siin on selline automaatne arvestus, mis peaks jõudma nõndanimetatud õiglase arvestuseni ja see süsteem tugineb kahele lihtsale kriteeriumile. me valime välja kaks referentsväärtust, kõigepealt võtame arvesse riigi suurust, õigemini rahvastiku suurust ja siis äh, selle riigi äh, SKT näitajat, nii et rahvaarv pluss SKT on need kaks kriteeriumit, mille põhjal tuvastatakse, milline oleks õiglane varjupaiga taotlejate arv selle riigi jaoks. ja süsteem nüüd igapäevaselt arvutab välja vastava taotluste hulga, ja kui nüüd sellest äh, referentsväärtusest minnakse kõrgemale, praeguse saja viiekümne protsendi peal, siis sealt edasi me leiame, et on tegemist ebaproportsionaalse hulgaga, kui on ületatud see sada viiskümmend protsenti, ja siis nõndanimetatud ümberjagamise süsteem või ümberpaigutamise süsteem astub siin nüüd omakorda mängu. süsteem võtab arvesse ka liikmesriigi poolt juba ümber asustatud isikuid ehk et ka ümberasustamise element on siin arvesse võetud ja liikmesriigid äh, peavad siis äh, töötama välja mingisugused seaduslikud võimalused edasiliikumiseks, tegelikult sellele juba siin ka üks eelkõnelejatest viitas. siin on ka üks vaidlusalune element ja selleks on nimelt see võimalus ajutiselt mitte osaleda ümberpaigutamise ettevõtmises. see tähendab seda, et sellisel juhul tuleb solidaarselt panustada kahesaja viiekümne tuhande euro näol iga taotleja kohta, kes siis saadetakse hoopis teise liikmesriiki ja keda siis see vastav liikmesriik ei soovi ise, kelle, kelle taotlust ei soovi ise edasi menetleda. see võimaldab teataval määral paindlikkust osade liikmesriikide jaoks, aga see rahaline väärtus on tõesti päris kõrge, kakssada viiskümmend tuhat, ja meie eesmärk ongi mitte innustada kedagi seda nõndanimetatud vahetuse võimalust kasutama. ma tean, et osad liibe komisjoni liikmed oleksid eelistanud selle teatise teist varianti nii nagu esinaine välja pakkus, ehk et siis see oleks see variant, et me heidame kõrvale geograafilise kriteeriumi, jätame kõrvale nende migrantide sisenemise geograafilise kriteeriumi, aga kuulasime ära sidusrühmade arvamused ja jõudsime järeldusele, et lõpuks äh, et selle meie ettepanekul on teatud võimalus ikkagi läbi minna kaasotsustamise menetluse raames. ei ole mingit mõtet teha ettepanekut, mis on paberi peal küll ilus, aga mis kaasotsustamise menetluses läbi ei lähe. nii et meie soovime välja käia midagi sellist, mis päädiks siis kompromissiga nõukogu ja parlamendi vahel nii et me jääme ikkagi selle ebaseadusliku sisenemise kriteeriumi allesjätmise juurde, aga meil on nõndanimetatud korrektsioonimehhanism siis paika pandud, mis peaks minimeerima äh, seda, no mõnevõrra vähendama selle riigi kriteeriumi osatähtsust. me ei soovi võtta arvesse taotleja eelistusi ehk et me nüüd ei vaata, et kui varjupaigataotluse võib minna Saksamaale või, või Rootsi või, või Poolasse, et, et siis me üritame teda aidata. me ei võta neid soove arvesse. meie töötame välja Euroopa varjupaigasüsteemi. varjupaigataotleja peab äh, siis olema isik, kes palub kaitset Euroopas, mitte ei palu kaitset ühes või teises konkreetses liikmesriigis. varjupaiga taotleja ei saa valida, millisesse liikmesriiki ta soovib lõpuks minna tõepoolest võib olla, et sisserändajal on teatud keeleoskused, mida võiks arvesse võtta, võib-olla tal on mingid erialased oskused, mida tuleks arvesse võtta. aga meie oleme otsustanud, et me ei soovi seda teha, me soovime kiiresti toimivat, tõhusat süsteemi. kui me hakkame neid kriteeriume järjest lisama, siis seda keerukamaks see süsteem muutub ja see ei hakkaks enam toimima. me soovime kiiresti menetleda kõike, et nii kui inimesed tulevad, et oleks võimalik neid kiiresti ümber paigutada üks kriteerium, mida me muutsime, on nõndanimetatud perekonna kriteerium, lisasime siia ka õed ja vennad veel mõistesse. ja nii, et teinekord on siis ja lisatud on nõndanimetatud transiidi või liikumise jooksul tekkinud või lisandunud pereliikmed, et, et seda kõike tuleb arvesse võtta, et sageli see reis Euroopasse kestab nädalaid, isegi kuid Dublini süsteemis oli perekonna määratlus liialt kitsas. nüüd me oleme seda mõnevõrra laiendanud ja see laiendamine peaks aitama võidelda ka nõndanimetatud teisese liikumise vastu. mõte on ikkagi selles, et varjupaigataotlejad ja nende pere saaks koos olla, et nad ei peaks eraldi olema. ja see oligi varasemalt see põhjus, mis ju tingis teisese rände ma soovin rõhutada seda, et tegemist on ühe ettepanekuga paljude hulgast ja kui me soovime, et Dublini süsteem toimiks, siis me peame tagama sidususe kõikide liikmesriikide puhul, et on sarnased vastuvõtutingimused ja et on ka sarnane tunnustamise määr. kui ütleme, afgaan esitab taotluse Itaalias, siis tal peaks olema samasugused võimalused, nagu ta oleks oma taotluse esitanud Rootsis või Lätis. nii et me vajame sellist ühtset lähenemist ja see on osa sellest paketist ja ka antud ettepanek on osa tervikpaketist. komisjon omalt poolt teeb uue õigus, õigusliku ettepaneku vastuvõtu direktiiviks varjupaiga ja kvalifikatsioonide direktiivide jaoks. nii et me teeme oma poolt kolm uut seadusandlikku ettepanekut ja seda juulikuu sees. aitäh! aitäh, härra Marshall, nüüd saab sõna proua Wikström Bien, madame la president. suur tänu. First of all, let me turn to the commission kõigepealt palun lubage pöörduda härra Michelli poole, komisjoni esindaja poole, ma tahan teid tänada teie ettekande eest ja suur tänu kõikidele kolleegidele selle eest, et te lubasite minul juhtida meie komisjoni tööd selle olulise paketi osas kui me kolm aastat tagasi leppisime kokku Euroopa ühise varjupaigasüsteemi osas, siis valdav osa meist juba toona soovis, et me olemegi nüüd loonud sellise süsteemi, mis praktikas hakkab toimima ja seda nii varjupaiga taotlejate jaoks kui ka institutsioonide Euroopa Liidu liikmesriikide jaoks. juba toona Euroopa Parlament oleks tahtnud nii mõndagi teistmoodi teha, aga siiski Neil olid lootused väga kõrgele seatud, et me oleme nüüd loonud hea vundamendi kestlikuks varjupaigasüsteemiks, mis toimib ikka pikemalt kui ainult need pelgalt kaks aastat. tänaseks päevaks on selge, et see toona loodud süsteem on läbi kukkunud, ei ole tagatud juurdepääs õiglasele menetlusele varjupaiga taotlejate jaoks, lisaks liikmesriikide asutustel vajalikke meetmeid meet, võitlemaks praeguse keerulise olukorraga, meil on siin tohutu hulk pagulasi sisenemas Euroopa Liitu ja sellega ei suudeta toime tulla. ja minu meelest selle süsteem täitnud oma peamist eesmärki, nimelt ei ole saanud, ei ole saavutanud Euroopa kodanike usaldust sellepärast me näeme selliseid ksenofoobseid rühmitusi kerkimas esile igas liikmesriigis. niisiis, viimase aasta jooksul oleme üritanud kuidagi lab-, leppida erakorraliselt, et lahendada rändekriisi. aga nüüd alles on meil konkreetsed ettepanekud laual, viimaks ellu fundamentaalseid reforme, mida on tarvis selleks, et luua selline süsteem, mis konkreetselt annab ka tulemusi praktikas. meil on võimalus õppida minevikust, ehitamaks üles midagi uut, mis püsiks vast kauem kui kaks aastat ja loodame, et see jääb kestma pikaks ajaks Euroopas komisjon on oma Dublini ettepaneku, Eurotaki ettepaneku ja EASA ettepaneku juba teinud ja nüüd me ootame nende ettepanekuid ülejäänud varjupaiga küsimuste osas, näiteks nagu varjupaiga menetlus, kvalifikatsioonid, vastuvõtutingimuste direktiiv ja lisaks loomulikult ka ümberasustamise ettepanek. suuresti on need teemad omavahel väga tihedalt seotud ja seega on keeruline kujundada arvamus sellest äh, süsteemist üldiselt, enne kui me ei ole kõiki komisjoni ettepanekuid saanud näha. väga tähtis on see, et me teeksime ülimalt tihedat koostööd oma komisjonis, et seda teeksid nii raportöörid kui ka erinevad meeskonnad kõigi nende pakettide osas, et me tõesti looksime sellise üldise süsteemi, mis oleks äh, sidus lisaks peame tagama, et kõiki neid õigusakte reformitakse ikkagi kestlikult. mis puudutab Dublini määrust, siis parlament võttis väga suure häälteenamusega vastu hulga selgeid eh, suunispõhimõtteid, eh, Metsolaki Enge raportis juba, mis käsitles holistilist lähenemist eh, migratsioonile. ja see kõik toimus alles paari nädala eest ma võin teile kinnitada, et mina oma lähenemises Dublini määruse reformile lähtun nendest põhimõtetest ma toon välja reformiks olulised kolm kriteeriumit, mis minu meelest peavad olema täidetud. esimene ja kõige olulisem on see, et mis tahes süsteemi osas me lõpuks kokkuleppele jõuame, see peab ikkagi toimima nii, nagu ette kavatsetud. see peab toimima niimoodi praktikas. selline soovmõtlemine tuleb ära lõpetada seda sellepärast, et varjupaigataotlejad Euroopa kodanikud väärivad seda, et meie kui Euroopa poliitikud paneksime paika sellise vastupidava varjupaigasüsteemi, mis ka tegelikult toimiks ja mis aitaks tagada seda, et need isikud, kes vajavad rahvusvahelist kaitset, eh, ka saaksid seda õigust Euroopas teostada. teiseks, selleks, et süsteem toimiks, peame tagama õiglasema kohustuste jagunemise, et, et liikmesriigid kõik võtaksid õiglaselt varjupaigataotlejaid vastu kui praktikas on olukord ikkagi selline, et ainult paar liikmesriiki peavad kogu seda kohustuste koormat kandma, siis ka see uus süsteem kukub ju kokku. seda arvesse võttes peame endale teadvustama ka seda, et selline au, aus kohustuste jagamine, sellise süsteemi ülesehitamine ei saa sugugi lihtne olema. see on tohutult suur väljakutse, mis meie ees on, me ei tohi seda alahinnata me ei tohi lubada süsteemil läbi kukkuda see, sel põhjusel lihtsalt, et me oma mingit ebarealistlikku lähen-, arusaama sellest. kolmandaks, see süsteem peab looma positiivseid stiimuleid ja peab äh, aitama luua usaldust. varjupaigataotlejad, kes meie rannale, rannikule jõuavad, peavad äh, uskuma sellesse, et see varjupaigasüsteem tagab neile juurdepääsu õiglasele menetlusele, samuti tagab neile kaitse seda juhul, kui nemad täidavad vastavad eeltingimused rahvusvahelise kaitse saamiseks. ja liikmesriikide poolt peab olemas olema usaldus selles osas, et kõik kakskümmend kaheksa liikmesriiki pakuvad välja neid stiimuleid ja suudavad kohaselt täita oma rolli, sealhulgas suudavad ka hallata Euroopa Liidu välispiire kohaselt liikmesriigid peavad teadma ka seda, et need isikud, kes pärast õiglast menetlust on leitud eh, mitte mitte vastavad rahvusvahelise kaitse nõuetele, et nad ikkagi saadetaks tagasi, aga et see kõik toimuks väärikalt. kodanikel peab olema usaldus selles suhtes, et Euroopa täidab oma kohustusi ja lubadusi ning et institutsioonid nii Euroopa Liidu kui riigi tasandil omavad pädevust tegelemaks migratsioonivoogudega organiseeritult ja väärikalt, tagades ka Euroopa kodanike ohutust seejuures. ma kinnitan teile, et koos variraportööridega oleme juba hakanud kõvasti tööd tegema, meil on toimunud kaks kohtumist variraportööridega ja meil on veel ük-, põhimõtteliselt üks koosolek nädala kohta planeeritud kuni suvepuhkuse alguseni. ja see on väga ambitsioonikas kava siiski ei taha ma kellelegi luua nüüd ettekujutust, et me midagi kiiresti ära lahendame. ei, see kõik nõuab aega, ja see on ka arusaadav, sest et äh, seekord me peame selle süsteemiga kõik õigesti tegema. lisaks tahan teile öelda, et ma kohtun kogu aeg vabaühenduste, sidusrühmadega, rahvusvaheliste organisatsioonidega ja samuti teiste huvigruppidega, kellel on huvi selles osas, et see süsteem toimiks ja kes pakuvad välja omi mõtteid selle kohta, kuidas ettepanekut parendada lisaks olen juba teinud algust äh, kohtumistega liikmesriikidega ja alustasin kõige keerulisemate liikmesriikidega, sest kuigi Euroopa Parlamendi lähtepositsioon on suhteliselt kaugel mõningate liikmesriikide positsioonidest, siis lõppkokkuvõttes peame ikkagi jõudma ühise seisukohani. niisiis, ma siiralt usun, et äh, meil kõigil on kohustus kitsaskohad kõrvaldada, leida ühiseid lahendusi selle asemel, et pidevalt võidelda minevikulahingutega, minevikulahinguid. esinaine sekkub, et proua Wikström peaks lõpetama. proua Wikström jätkab. niisiis äh, me peame jätkuvalt töötama selles suunas, et leida loov lahendus, lahendus, mis taastab usalduse süsteemi vastu me võlgneme selle varjupaiga taotlejatele ja kõigile neile, kes üritavad pagulasi kohaselt Euroopas vastu võtta ja me võlgneme selle ka Euroopa kodanikele. me oleme varasemalt läbi kukkunud täielikult, aga see peab lõppema ja kolleegid, ma ütlen teile, et minu uks on alati avatud neile, kellel on mõni loominguline ettepanek selle kohta, kuidas see teema üheskoos lahendada ja pakkuda välja häid lahendusi. ja ma olen veendunud, et et me suudame ja seekord peame seda tegema, aitäh! suur tänu, proua Vikström, meil on äh, kuus variraportööri, aga näen ainult proua Šleini, kes on kohal, kas proua Metsola on palunud, et keegi Rahvaparteist tema seisukohta tutvustaks, siis saab sõna proua Šlein uh,. Thanks, madam chair tänan, proua esinaine. ei ole mingi saladus, et meie ei olnud rahul ettepanekuga reformida Dublini määrust. see ei ole ju sugugi see, mida parlament hääletaski Enge Metsola raporti osas, millele viitas ka proua Wikström nimelt seal sooviti ikkagi saada üle sellest esimese saabumiskoha riigi põhimõttest ja lisaks äh, oli, ei olnudki seal teemaks äh, kohustuste jagamine ja lisaks äh, oli ettepanek hoopis tsentraliseerida kogu menetlust. nüüd on meil nõndanimetatud korrigeeritud äh, meha-, meede või mehhanism peaks nüüd tagama aususe, aga kuidas see ikkagi toimub, see kriteerium sada viiskümmend protsenti on puhtalt matemaatiline, see on abstraktne kriteerium ja ei võta arvesse praegust olukorda, kus osade liikmesriikide vastuvõtusüsteem juba on kokku kukkumas lisaks on ebaselge, kuidas ajutine, ajutine kõrvalejätmine toimib, et, et kas, kas kui, kui keegi kuidagi kõrvale jäetakse, kas seda peab kuidagi motiveerima või kuidas see praktikas peab välja nägema? me ei tea, kas sellest solidaarsusest ka piisab. see ettepanek paneb peamise koorma ikkagi esimesele riigile, kuhu varjupaigataotleja saabub, see on ikkagi veel eba, ebaproportsionaalne, seal tuleb ju ikkagi need julgeolekukontrollid läbi viia ja muud kontrollid nii et teatud osad siin tekstis tuleb veel uuesti läbi vaadata, sest et siin tekib küsimus põhiõiguste, menetlusõiguste kaitse osas. mis puudutab eelistusi, te korraks viitasite nendele. parlament on varasemalt rõhutanud vajadust võtta arvesse ka varjupaiga taotleja eelistusi näiteks Kelleri raportis eelmine aasta oli see teemaks. ma arvan, et see on ainus võimalik töö, saame vältida teisest rännet. aga kui ma nüüd õigesti aru saan, siis äh, see, kuidas see liikmesriik, kellel on määratud taotlus läbivaatamine, otsustatakse, see on ju puhas loterii. me eeldame ikkagi seda, et justkui ükski liikmesriik ei taha oma ülesandeid täita, aga see pole mitte küüniline lähenemine. võib-olla mõni liikmesriik ikka soovib hea meelega oma kohustusi täita ja me peaksime neile looma võimalused äh, oma ülesannete täitmiseks. ja veel viimast korda mainin seda, millele ka teie viitasite, nimelt ma ei tea nüüd, kui komisjon oleks pakkunud välja ambitsioonikama reformi, kas see oleks siis ikkagi läbi kukkunud? ma arvan, et äh, siin on omad toetajad ka nõukogu tasandil olemas ja ma arvan, et äh, tegelikult me lasime võimaluse käest kui me solidaar-, kui me, kui me ei reageerinud sellele, et osad riigid ei tahtnud äh, solidaarsuspõhimõtet järgida, me oleksime pidanud ikkagi nad äh, seisma, panema seisma silmitsi oma poliitiliste kohustustega. muidugi peame jätkama tihedat koostööd selle reformi osas. meil on väga hea meeskond paigas, väga hea meeskonnajuht, minu kolleeg proua Wikström. ma arvan, et me peame tegema kõik, mis võimalik, et see ettepanek oleks niivõrd lähedane kui võimalik sellele, mida me oleme selle parlamendilt tegelikult soovinud juba rohkem kui üks kord, lihtsalt ilmselt me ei suutnud seda küsimust piisavalt selgelt esitada. Aski. tänan, Helli, nüüd saab sõna härra Asterovski. Samozřejmě za kolegyni Metsolu tady, tady pozdravovat pana Michela. suur tänu, proua juhataja. kolleeg Metsola nimel sõna võttes tahan öelda tervitusõnad edasi härra äh, Michelile ja ülejäänud kolleegidele, kes on selles osas palju tööd juba teinud. suur tänu kõigile, et te üritate leida lahendusi praegusele olukorrale. ja suur tänu, et te olete väga aktiivselt tegelenud nende dokumentidega, olete teinud omad pakkumised ja nii palju siis äh, proua Metsola nimel kõnelemisest. minul endal on üks konkreetne küsimus teile tegelikult esitasin selle küsimuse kõigepealt endale, kuulates teie ettekannet. nii et äh, ma juba hoiatan ette, et äh, mul on päris äh, mitu lühikest küsimust teile. kõigepealt, kes vastutab transpordi eest? kas see liikmesriik, kust äh, transpordimarsruut algas või see liikmesriik, kuhu seda isikut äh, transporditakse. ja kui nüüd isik ei käitu kohaselt, äh, kui ta käitub vägivaldselt, näiteks rikub seadusi, siis kuhu nad, kus need hoitakse, enne kui, kui hakatakse kohut pidama nende üle? teiseks, kes selle transpordi eest tasub? isikut ju eskorditakse ikkagi, kas lennutatakse lennukiga või, või viiakse autoga, bussiga kusagile järgmine küsimus, kuidas hoida ära teisest rännet? Tšehhi Vabariigis äh, oli juba mitukümmend Iraagi pagulast, kes siis lahkusid ühe kuu jooksul edasi Saksamaale. meie kohtlesime neid väga kenasti, nad said elada korterites. Äh, nende lastele anti võimalus käia koolis, aga ikkagi nad lahkusid Tšehhi Vabariigist Saksamaale. ma olen Genfi konventsiooniga tutvunud erinevalt vist paljudest teistest. kas inimeste transportimine Euroopa riikide vahel mitte, kas see mitte ole vastuolus Genfi konventsiooniga? mul jälle see selles Genfi konventsioonis on kirjas, et ühtegi isikut ei tohi sundida elama ühel või teisel territooriumil järgmine kommentaar. kui nüüd juhtub nii, et eh, meil on tegemist teisese rändega, siis kes ikkagi vastutab selle isiku eest? näiteks eh, sakslase nüüd ei tea, kuhu need isikud ümber paigutatakse, kas ikkagi Tšehhi Vabariiki või tuleks nad saata üldse tagasi Iraaki, tuues, tulles tagasi selle näite juurde, mille ma tõin. nii et see on selline naeruväärne juriidiline süsteem, kus me praegu oleme. järgmine küsimus, kuidas vältida inimkaubandust? kes saab otsustama selle üle, keda saadetakse kuhu? Euro-, meil oli Tšehhi Vabariigis selline, ütleme, nali, et, et ütleme niimoodi, et et kui mul oleks võimalik, siis ma tahaks lõpuks lõpetada oma eluga Lääne-Saksamaal aga ütleme niimoodi, kui mina nüüd näen neid esmase vastuvõtukeskusi Kreekas, siis ma arvan, et ka seal lõpuks kõik ju soovivad ikkagi Kreekast liikuda Lääne-Saksamaale või Rootsi, ma ei usu, et keegi nendest, kes kusagil Kreeka vastuvõtukeskuses on, sooviks tulla Tšehhi Vabariiki ja ma olen kohapeal inimeste käest seda küsinud. minu viimane küsimus on filosoofilist laadi, kõigepealt ma tõesti hindan kõrgelt seda, mida teie teete, mida proua Jotova on teinud ja see, mida ta tegi missioonil Sitsiiliasse aga siiski meil on viimane küsimus, millele te isegi ei pea vastama. Jaapan võttis vastu ainult viisteist pagulast eelmisel aastal. kas Jaapan on piisavalt solidaarne Euroopa suhtes pagulasküsimuses või on nad ksenofoobne riik? Tack. Eva Krisberg. Och eh, tack för informationen. Ja, eh, det får ta tid det här. Aitäh, suur tänu selle info eest sellega läheb tõepoolest äh, aega, tõenäoliselt äh, kolm aastat. Äh, Dublini ülevaatamine, CAS-i töö ja nii edasi, aga aeg on väga oluline. kui ma vaatan seda, mis toimub Rootsis, siis on tegelikult praegusel täielik kaos. ja mul on paar täpsemat küsimust Dublin äh, kolme äh, puhul siis jah, kui inimesed ei saa küll valida, kuhu neid saadetakse, aga nad võivad oma eelistusi siiski avaldada. kas me jagame nad siis samamoodi laiali nagu teised? me oleme vastu võtnud eelmisel aastal kolmkümmend viis tuhat äh, põgenikku, enamik neist noored mehed, kuidas me nad eh, laiali jagame liikmesriikide vahel? ja kui eh, mõned neist saadetakse Tšehhi Vabariiki, võib-olla neile see ei meeldi ja siis nad eh, reisivad jälle Rootsi. Tšehhi kolleeg äh, rääkis transpordikuludest äh, ja nii edasi, see on jah tõesti ka huvitav küsimus. liikmesriigid, tundub, ei ole valmis ühtseks äh, asüülipoliitikaks ja sellepärast midagi ei toimugi, sest liikmesriigid ei tee midagi, nad ei taha midagi teha, me peame seda tervikuna käsitlema. aitäh! nüüd annan sõna härra Halla Aole. Thank you, madam chair <clears throat> aitäh. erinevatel äh, riikidel on jah väga e, erinev äh, lähenemine taotluste äh, menetlusele. näiteks sada viiskümmend tuhat inimest jalutasid läbi Tšehhi, Austria, Ungarit, jõuda Rootsi ja Soome. ja see kõik põhjustab ju Äh, teisest liikumist. seega mm, sõltub äh, taotluse äh, rahuldamine suuresti sellest, millisesse riiki taotlus sisse antakse. ja see probleem jääb endiselt alles. isegi uuendatud Dublini süsteemis. seega mm, ei ole sisserändaja huvitatud oma taotluse sisseandmisest esimesse eh, riiki ja kui eh, sisepiiridel kontrolli ei ole, ei suuda me midagi ära teha ka selles suhtes, et inimesed lihtsalt eh, liiguvad edasi või ka kui nad on saanud rahvusvahelise kaitse ühes riigis, siis lähevad ikkagi järgmisse. inimesed ei tule Kreekasse, Itaaliasse mitte sellepärast, et nad sinna tahavad jääda, vaid sellepärast, et nad teavad, et nad saavad sealt põhja poole liikuda minu arvates äh, oleks äh, mõttekas äh, panna liikmesriikidele kohustus lükata automaatselt tagasi kohustus, taotlused nendelt, kes selgelt tulevad mõnest teiselt te,, mõnest teisest liikmesriigist. ja see kindlasti ka vähendaks survet Itaaliale ja Kreekale, kelle jaoks on äh, kelle puhul on tegemist transiitriikidega. viimasena härra Radiv, palun aitäh. Äh, suur tänu äh, härra äh, Muršelile ettekande eest. mina leian, et Euroopa Komisjoni ettepanek siiski ei ole ähm, kooskõlas mitmete parlamendi soovitustega näiteks ka sellega seoses, et äh, põgenikud peaksid taotluse sisse andma e-, esimesse äh, riiki ja see riik äh, oleks ka kohustatud sellega tegelema. olukord ei muutu. praeguse kriisiga oleme näinud, et see süsteem ei toimi, me peame seda muutma on selge, et enamik inimesi ei soovi esimesse riiki pidama ja et nad tahavad minna Saksamaale või öö, Põhjamaadesse. me ei olegi midagi teistsugust siin välja pakkunud. ka perekonna mõiste laiendamine õdede-vendade kaasamine ja võib ka olla inimesed abiellunud hoopis pärast saabumist. ja võib juhtuda, et me avastame, et äh, kõik saabujad on teatud kombel äh, õigustatud saama äh, rahvusvahelist kaitset ja nad on omavahel seotud ja veel üks asi. keeruline on see, et inimestel ei ole tihtipeale dokumente ja põgenike laagrites sõlmitud äh, abielud ei ole ka selles mõttes õiguskindlad, nad ei saa äh, abielutunnistust. mis te selle kohta kommenteeriksite? aitäh! ma küsiksin äh, ka ühe küsimuse. kas saaksite äh, öelda, et äh, kas siin on tegemist selle põhjaliku reformiga, mida me oleme kuulnud härra Avramopoluselt äh,, nagu kolleegid äh, täna ka äh, viitasid, tundub, et siin on rohkem tegemist kosmeetiliste äh, parandustega ja me ei lahenda kõiki probleeme, mis eelmise süsteemiga olid. ja mida te arvate sellest automaatsest mehhanismist, millega arvutatakse välja vastuvõtvate inimeste arv? me räägime siin inimestest ja teie räägite ainult äh, numbritest. ja tihtipeale juhtub nõnda, et inimesi tuleb suurel hulgal ja piirivalve ei suuda neid lihtsalt registreerida, kui on tegemist välispiiriga riigiga. aitäh! mingit äh, imerohtu siin ei ole. ja kui te äh, kuulate erinevaid seisukohti, siis äh, on siin ka väga vastukäivaid arvamusi. seda seetõttu, et olukord on keeruline, tegemist on inimestega, kes soovivad liikuda, tahavad minna ennekõike kas Saksamaale või Rootsi ja see on reaalsus. ja kui me võtaksime selle äh, komisjoni teise lahenduse, siis me ei saa vältida seda teisest liikumist. nii või teisiti ei saa me seda vältida ei esimese, teise ega kolmanda variandi puhul või mõne uue loomingulise lähenemise puhul nii või teisiti inimesed tahavad ikka minna sinna, kuhu nad tahavad minna. nii et äh, meil peaks olema süsteem, mis on liikmesriikide äh, suhtes äh, aus ja et näitaks inimestele, et nende huvides ei ole edasiliikumise nende huvides ei ole edasi liikuda ja et see oleks ka kooskõlas kogu varjupaigasüsteemiga ja me peame kogu selle paketiga edasi liikuma sidusal viisil. inimesed liiguvad ikka edasi, me peame sellega leppima. aga kui te juba vähendate inimeste hulka, kes reegleid rikuvad, siis aitab see kaasa sellele, et nad saavad, mõistavad lihtsalt äh, paremini äh, meie lähenemist, et nad saavad siin küll kaitset äh, paluda, aga nad ei saa valida riiki, kuhu nad lähevad. kui soovite riiki valida, siis teid saadetakse üldse tagasi ja te kaotate teatavad õigused hüvitistele ja nii edasi seega me peame püüdma tagada seda, et äh, inimesed ei hävitaks seda süsteemi, vastasel korral me ei saavuta äh, sellist ühtset äh, varjupaiga režiimi. ja me ei tee ainult kosmeetilisi muutusi, me paneme paika uue jaotamise süsteemi, see saja viiekümne protsendi piir jõuab Kreekas väga ruttu kätte kui te vaatate SKT-d ja inimeste hulka ja saabunud äh, inimes-, äh, kodanike äh, elaniku arv, elanike arvu ja saabujaid, siis, siis on see kohe kätte jõudnud ja seega Kreeka puhul on tegemist kohe automaatse edasijagamisega aga variant kaks ei lähe äh, lihtsalt nõukogus läbi, seda ma juba ütlesin, me peaksime proovima siiski konstruktiivselt seda asja lahendada ja me oleme juba aastaid, äh, teie olete ka siin libe komisjonis juba aastaid taotlenud ausat, õiglast süsteemi ja see on ainus võimalus äh, saada, saavutada nõukogus kompromissi, aga ka nemad seal ei ole ühel nõul nii et äh, meil on tarvis äh, lihtsalt saavutada piisav ühtsus nii siin kui ka seal ja äh, komisjon on erinevad seisukohad ära kuulanud ja leidnud, et see esimene variant on parim edasiliikumiseks. ja me peame jälgima, mis koha peal toimub, et kiirelt reageerida ja et inimesed, vältida seda, et inimesed äh, edasi liiguks, et me peame selgitama seda, kes maksab transpordi eest, praegu me pakume välja, et Euroopa eh, Liidu eelarvest eh, tuleksid eh, need summad. inimesed, kes liiguvad ilma loata edasi, peame nad siis äh, tagasi saama, see on nagu praeguse Dublini süsteemi all. vastutav liikmesriik äh, äh, katab need kulud. me oleme paindlikud ja valmis ka välja töötama alternatiivseid lahendusi, kuid meil on niisugust korrektiivset mehhanismi tarvis ja et see nõukogust läbi läheks, oleks see tõesti suurepärane võimalus kogu meie varjupaigasüsteemi silmas pidades. mis puudutab nüüd asüülitaotlejate eelistusi, siis me oleme seda küsimust põhjalikult kaalunud ja me ei ole seda lihtsalt kõrvale lükanud. kuid seda on väga raske rakendada. nüüd, mis puudutab keeleoskust keegi ütleb, et jah, ma oskan poola keelt, saabub Kreekasse ja ütleb, et ma tahan Poolasse minna. kuidas seda siis hinnata? kas äh, otsime õpetajaid, kes hin-, hindaksid tema keeleoskust ja mis on see piisav keeleoskuse tase siis, et teda saaks sinna äh, saata, et siis ei oleks tegemist sellise päris loteriisüsteemiga, millele te viitasite. seda on väga raske hinnata, mis äh, tasandil seda teha. mis puudutab kvalifikatsiooni, siis äh, kuidas äh, kohandada seda liikmesriigi äh, soovidega, mis diplomid tunnustatakse ja nii edasi. me oleme näinud siin viimaste kuude jooksul, et inimeste ümber asustamine on juba niigi raske, ärme teeme seda veel keerulisemaks. meil on tarvis lihtsat, tõhusat ja kiiret süsteemi ja see on põhiline mis aitab äh, sellel äh, toimima saada. jah, siis filosoofiline küsimus Jaapani kohta, tõesti, ma olen teiega täiesti nõus, Jaapan peaks võtma äh, rohkem inimesi ja nad tõesti võiksid osaleda ja New Yorgis toimuv konverents Obama kutsel äh, Äh, käsitlebki seda küsimust, et kutsuda üles teisi riike, sealhulgas ka laheriike, Pärsia lahe riike, rohkem solidaarsust üles näitama. mis puudutab äh, piirikontrolle Euroopa Liidu siseselt, siis me leiame, et neid ei ole tarvis, esmase vastuvõtu keskuste süsteemi raames inimesed kõik registreeritakse ehk siis esimeses riigis ja siis hakkab tööle see mm, süsteem ja kui inimene äh, liigub edasi, siis äh, peab äh, vastav liikmesriik selle ümberasustamise eest vastutuse võtma. nii et me leiame, et see on süsteem, mis toimib, on tõhus loomulikult Euroopa Parlamendiga arutelude käigus äh, me oleme valmis seda parandama, täiendama, aga meie oleme inimestega äh, konsulteerinud, inimestega rääkinud, tõesti nad tahavad äh, minna mõnedesse kindlatesse riikidesse, küsime, miks te, miks te tahate sinna minna ja nad ei tea tegelikult, nad on kuulnud seda lihtsalt inimkaubitsejatelt, arvavad, et leiavad seal tööd, aga kui nad mõistavad, et võib-olla nad ei, nad ei saavuta seda, mis nad äh, loodavad, siis, äh, siis äh, saab midagi muud välja pakkuda paljud äh, afgaanid Pakistanist ja mujalt tulevad inimesed tegelikult äh, taotlevad ka vabatahtlikku tagasipöördumist, kuna nad ei ole saanud seda, mis nad on tahtnud. ja siinkohal tulekski inimesi veenda. ja kui me nendega rohkem äh, räägime, siis ka inimesed soovivad rohkem ümber asuda, see ei ole mitte ainult numbrite liigutamine, see on terviklik protsess ja me peame inimesi abistama kogu selle menetluse käigus, informeerima neid nende õigustest, hindama nende olukorda, kui süsteem on toimima hakanud. ja see ei ole vastuolus Genfi konventsiooniga. Äh, Genfi konventsioon räägib mitte tagasisaatmise äh, keelust riiki, mis ei ole äh, turvaline, aga siin me räägime Euroopa sisesest ümberasustamisest. ja see on vastupidi Genfa, Genfi konventsiooniga kooskõlas, nii et me ei näe siin mingeid probleeme, aitäh! aitäh, härra Michel! teen erandi proua Metsola puhul, kes on variraportöör ja saabus just äsja. palun, teil on sõna kaheks minutiks. aitäh, ma ei räägigi väga pikalt, tahaksin tänada äh, komisjoni ja kolleegi Cecilia Wikströmi, kes on valmis olnud konkreetselt arutama meie edasiste suundumuste üle. see puudutab ka minu äh, riiki ja seoses siis sellega, mida Rahvapartei arvab, äh, leiame meie, et äh, Dublini süsteem ei tööta praegu, surve eh, piirialadele on tohutu ja on selge, et meil oleks tarvis kogu see süsteem ümber eh, teha. meil on tarvis solidaarsusel rajanevat süsteemi ja koos raportööri ja eh, komisjoniga püüame teha koostööd leidmaks lahenduse, mida ka enamus siin kojas saab toetada ja kokkuvõttes ütleksin, et püüame teha kõik, mis võimalik, et teisest liikumist vältida, nagu ka teie enne mainisite. aitäh, proua Metsola, proua Vikström, kas soovite, te enne küll rääkisite väga põhjalikult, soovite veel midagi lisada? jah, aitäh. kõige olulisema äh, ütlesin ma küll juba ära, aga pöörduksin äh, veel kord kolleegide poole, Roberta on ka siia nüüd jõudnud, on väga oluline, et me töötaksime ühtse meeskonnana ja liiguksime edasi sammhaaval äh, siduva, sidusa ja vastupidava süsteemi suunas ja me jätkame arutelusid omavahel, et äh, jõuda ühisele äh, positsioonile ja ka liikmesriikidega püüame teha tööd, eriti nendega, kes on veel üsna kaugel meie seisukohtadest. me lihtsalt peame seda äh, tegema, et lõpetada siiski positiivsel toonil, nii et tänan tehtud töö eest ja püüame jätkata. aitäh, proua Wikström ja härra Mušel. Euh, alors, chers collègues, le point kallid kolleegid, järgmine punkt on meie päevakorras viimane ja see puudutab proua Fajuni äh, raportit määruse viissada kolmkümmend üheksa kaks tuhat üks äh, muutmise kohta, mis puudutab siis äh, äh Kosovo äh, viisavabastust ja äh, pärast seda äh, toimus äh, ja see on järg pikale viisa liberaliseerimisdialoogile, mis on toimunud aastast kaks tuhat kaksteist. ja see, ta ei tohiks mõjutada, kuid on mõjutanud äh, liikmesriikide seisukohad koostööde tunnustamise osas. me kuulame ära raportööri ja variraportöörid. palun, proua Fajon. Thank you very much, chair um,. This debate on suur tänu äh,. Kosovoga kokkuleppe sõlmimine on äärmiselt oluline. Kosovo on noor ühiskond, mis vaatab meie suunas äh, suure lootusrikkusega ja ma tunnen seda riiki väga hästi, see on väga keerukas ja tundlik teema ja mul on hea meel ja uhke tunne tutvustada Radostit, raportit Äh, viisa liberaliseerimise kohta ja selle riigi mineviku, lähimineviku edusammude kohta. Te võite küsida, miks äh, meil on sellega nii kiire ja ma vastan, et see riik on olnud isolatsioonis liiga kaua ja see on täitnud üle üheksakümne eesmärgi, mis äh, teekaardis on välja toodud, see on üle kahe korra rohkem kui teised Balkan Balkani riigid. ma meenutan, et praegu saavad Kosovo kodanikud viisavabalt rikkuda ainult nelja liikmesriiki ja see isolatsioon mõjutab inimeste igapäevaelu, sealhulgas noorte inimeste igapäevaelu. ja nende peale mõtlema eelkõige, kui me räägime viisavabaduse kehtestamisest, sest nendele noortele tuleb anda samasugune perspektiiv äh, nagu teistele piirkonna noortele, selle piirkonna hävitas ju verine sõda mida isoleeritum on riik, seda suurem on organiseeritud kuritegevuse oht ja samuti võltsdokumentide kasutamise oht reisimiseks ja seda me tahame vältida. Mm. majandus- ja poliitilise stabiilsuse garantiiks selles piirkonnas on äh, lähiriikide stabiilsus. jah, viie riigipoolne Kosovo mittetunnustamine on probleem ja ma loodan, et see probleem äh, Äh, lahendatakse, aga viisavabadust äh, see tingimus ei peaks mõjutama. komisjoni ettepanek on väga selge, Kosovo on täitnud äh, viisa liberaliseerimise töö, teekaardi eesmärgid ja on täiesti selge, et on väga kiire, et Kosovo parlament ratifitseeriks nii kiiresti kui võimalik äh, piirimärgistamise lepingu Montenegroga. kuigi see on protsessis äh, lisandunud uus äh, võrdlusalus, siis on Kosovo valitsus valmis seda täitma ja nagu ma ütlesin, tuleb seda teha enne viisavabaduse kehtestamist. Kosovo on loonud väga kaasaegse süsteemi kriminaalmenetluste läbiviimiseks ja tulemused on juba näha ja seda ilmselt võib kinnitada ka komisjon. ma olen täiesti veendunud, et uued tehnoloogilised lahendused, näiteks biomeetrilised passid, aitavad meil äh, viia piiril läbi põhjalikud kontrollid ja tihedam koostöö Euroopa Liidu ja vastavate ametitega annab võimaluse ka äh, infovahetuseks sisenejate kohta. nii kokkuvõtteks meenutaksin teile, et meie kodanike jaoks on tegemist äh, äh, olulise äh, sammuga just tavakodanike jaoks, teised paraku leiavad ise, isegi viisid äh, reisimiseks. viisa liberaliseerimine äh, annab inimestele positiivse äh, sõnumi, mida ma ka ise püüan Kosovosse reisides edasi anda, me äh, tugevdame oma piirirežiimi veelgi ka sel nädalal ja liikmesriikidel on viisarežiimi rikkumise puhuks tööriistad olemas. Äh, Euroopa seisukohast vaadates on ka oluline, et me märkame, kui liikmesriigid täidavad neile seatud eesmärke, et me täidame tühimikke oma koostöös. meil on vaja positiivseid uudiseid, meil on tihe koostöö Kosovoga, meie äh, soov Kosovot Euroopa Liidule lähemale tuua koos nendepoolse koostöövalmidusega loodetavasti muudab viisarežiimi liberaliseerimise kiiresti võimalikuks. suur tänu, proua Fajun ja, ja nüüd proua Bürger. suur tänu, proua, proua Gabriel, suur tänu Äh, proua esimees, suur tänu proua Fajonile, me oleme nõus äh, selle teksti põhisõnumiga. oluline on see, et iga kord, kui me räägime viisavabastusest, siis me räägime konkreetselt kodanikega ja oluline on tugevdada meie äh, partnerlust Kosoviga, me selgelt toetame viisa liberaliseerimist. on oluline ka, et Euroopa Parlament Äh, on äh, selgelt välja öelnud, et kõik kriteeriumid peavad olema täidetud ja äh, seega tuleb luua ka tegevuskava jäänud kahe kriteeriumi täitmiseks. ja kui me nõuame, et need kaks kriteeriumit peavad täidetud olema, siis parlamendina ei tohiks me ka aktsepteerida segadusi või mitmeti mõistetavusi nende kriteeriumite ümber ja me peame võrdselt käsitlema kõiki riike, nii Kosovot kui ka teisi äh, selles liikumises olevate, äh, olevatest riikidest. nii et ma arvan, et äh, me peame nägema selget tegevuskava, enne kui me saame edasi liikuda äh, Äh, mis puudutab lepingut Montenegroga äh, äh,, lepingut piiride märgistamiseks. viieteistkümnendal märtsil tehti üks äh, suurepärane otsus rahvusvahelise komisjoni loomiseks selleks ja ma arvan, et üks põhimõte, mida me ka peame jälgima, on see, et mitte ühegi liikmesriigi territoriaalset te terviklust ei tohi äh, küsimuse alla seada. teine kriteerium on seotud äh, kuritegevuse vastase võitlusega. me ei sea kahtluse alla äh, Kosovo valitsuse edusamme selles osas, aga lõppeesmärgid tuleb täita ja võib-olla komisjon saab meile anda veel täiemaid täiendavaid andmeid selle kohta, millal me saame lõplikult öelda, et kriteeriumid on täidetud, miks me rõhutame neid kriteeriume, sellepärast et jah, me leiame, et äh, see, et viis liikmesriiki veel Kosovot ei tunnusta, mm, me peame Äh, siinkohal oleme ettevaatlikud, sellepärast et me peame arvestama ka reisidokumentide küsimusega ja reisidokumentide tunnustamise kogumisega. aga ma arvan, et proua Fajon on teinud suurepärast tööd äh, ja me toetame viisa liberaliseerimist äh, Kosovoga tingimusel, et kõik kriteeriumid täidetakse, ma rõhutan seda veel kord, ja ilma, et riigi tunnustamine mõjutaks seda protsessi. me toetame eh, Kosovo kodanike huvides meie partnerluse tugevdamist, aga on ka oluline, et mõlemad osapooled jääksid usaldusväärseks ja täidaksid, järgiksid kõigi kriteeriumite täitmist. suur tänu, proua Gabriel. Eh, tõlgid on lubanud veel mõned minutid töötada Äh, aga palun jääme kahe minuti piiresse kõik järgmised kõnelejad, proua Spinelli. suur tänu, võtan sõna äh, proua Vergia nimel, kes on selle teema variraportöör. meid me kahtlemata toetame viisarežiimi liberaliseerimist, aga tahaksime rõhutada, et Kosovo peab täitma kõik kriteeriumid. kriteeriume on kokku üheksakümmend kaheksa Need puudutavad teemasid, millele on juba viidatud, korruptsioon, eh, organiseeritud kuritegevus, inimõiguste järgimine, sealhulgas ka näiteks Rooma vähemus. ja selles kontekstis tuleb ka meeles pidada, et väga paljud äh, Kosovo kodanikud on Euroopa Liidu riikides, eriti Prantsusmaal, pagulase staatuses. ja see omakorda viitab sellele, et teatavaid kriteeriume siiski ei äh, täideta. seitsmendal märtsil tuletas Euroopa Nõukogu Veneetsia komisjon meelde, et äh, Kosovol on vaja jätkuvalt äh, sõltumatut organisatsiooni, mis äh, tagaks põhiõiguste kaitse. suur tänu, härra Burkner, palun. suur tänu. ma võtan sõna proua Lunatšike nimel, kes kahjuks ei saa alla ja loen tema teksti ette. tervitame kauaoodatud komisjoni otsust esitada soovitus viia sisse Kosovo kodanikele viisavaba režiim. me rõhutame viisa liberaliseerimise olulisust Kosovo kodanike jaoks ja tahame, et menetlus kiiresti lõpule viidaks ning muudetud määrus jõustuks nii kiiresti kui võimalik, selleks et kodanikel oleks võimalik sellest kasu saada. me tahaksime tänada raportööri selle eest, et ta on mõistnud selle ettepaneku olulisust ja teinud ettepaneku ambitsioonika ajakava järgimisest ja juba on ka välja toonud äh, raporti kavandi. et äh, protsessi mitte viivitada, siis meie muudatusettepanekuid ei esita viisavabadus on viis inimestevaheliste kontaktide suurendamiseks ja äh, Euroopa äh, Liidu toetuse suurendamiseks, eriti aegadel, kus äh, meil on sellega raskusi. Kosovo on ainuke riik äh, Balkanil äh,, mis ala, pärast aastat kaks tuhat kümme ei ole saanud viisavabastust Kosovo on ainuke Balkani riik, mille kodanikud peavad äh, Euroopa Liitu reisimiseks äh, kasutama viisat. see on jätnud kodanikele tunde, et nad on teisejärgulised ja isolatsioonid. me kutsume kõiki osapooli üles rakendama äh, kahte viimast kriteeriumit. Äh, valitsus peab kiiresti parandama korruptsiooni ja organiseeritud kuritegevuse vastaste äh, süüdistuste olukorda ja teiseks tuleb märgistada piir Montenegroga. on oluline rõhutada, et iga riik, mis on äh, praegu viisaläbirääkimiste protsessis, nagu ka härra Perne, Puhner, teil hakkab aeg otsa saama, iga viisaläbirääkimiste protsessi liik peaks äh, saama individuaalse otsuse, nüüd annan sõna proua Schmidtile, kes esindab Euroopa Komisjoni um,. suur tänu, proua esimees, komisjoni nimel tahaksin tänada raportööri väga kiire raporti ettevalmistamise eest ja komisjoni ettepaneku toetamise eest. komisjon jälgib äh, tähelepanelikult arenguid Kosovos äh, seoses nende kahe järgi jäänud kriteeriumi täitmisega. komisjon annab kaasseadusandjatele äh, kohe teada, kui kõik kriteeriumid on täidetud. annaksin äh, kolleegile DigiHome'ist sõna, kes saab täpsustada veel viimase kahe kriteeriumi täitmisega seotud edusamme. suur tänu. lihtsalt veel mõned sõnad kahe viimase nõude kohta, mida mitmed äh, liikmed on maininud. me oleme Kosovo valit-, valitsuselt saanud teate, et nad on kohe valmis ratifitseerima lepingu Montenegroga. nagu te teate, see on siseriiklikult väga äh, Äh, problemaatiline küsimus, nii et äh, probleem on ajastuses ja loomulikult tuleb läbi rääkida erinevate poliitiliste osapooltega selleks, et tagada, et äh, kui see küsimus pannakse parlamendi päevakorda, siis saab see piisava toetuse ratifitseerimiseks. ajastus on valitsuse kätes ja ma võin kinnitada, et valitsus soovib kindlalt see leping ratifitseerida, see leping Ähm, tugineb pikkadele piiriläbirääkimistele Montenegroga. Äh, mis puudutab äh, uurimisi korruptsiooni ja äh, organiseeritud kuritegevuse vallas, siis siiamaani on uurimise all kol olnud kolmkümmend üks juhtumit, nüüd on juhtumite arv tõusnud kolmekümne kolmele seitseteist süüdistusakti on esitatud ja viisteist kohtumenetlust on parasjagu toimumas, nii et umbes pool juhtumitest on juba äh, kohtumenetluse staadiumis. ja loomulikult äh, see ei tähenda seda, et äh, tulemused oleksid kindlad, sellepärast et kui meie äh, nõuet sõna-sõnaliselt lugeda, siis me tahame äh, näha kohtuotsuseid ja mai seisuga eeldame valitsuse info põhjal, et äh, üks nendest juhtumitest on saanud esimese astme lahendi, aga äh, neliteist peaks siis saama vähemalt esimese astme kohtulahendi äh, lähiajal. kui me saame lisateavet, siis me jagame seda nii nõukogu kui parlamendiga. suur tänu selle teabe eest Tanja, kas soovid veel sõna? jah, ma tahtsin tänada kolleege äh, nende sõnavõttude ja komisjoni teabe eest ja mul on väga hea meel, äh, et ma tunnen seda positiivset meelestatust siin. mina jagan teiega kogu infot, mis ma saan ja ma loodan, et need kaks kriteeriumi täidetakse enne äh, režiim viisavabastuse kehtestamist, aga ma meenutaksin, et äh, täidetud on juba üle üheksakümne tehnilise kriteeriumi ja meie äh, peame väga selgelt ütlema, et kui need tehnilised tingimused on täidetud, siis me poliitilisi mingisuguseid äh, aspekte siia ei lisa, iga riiki tuleb hinnata vastavalt nende edusammudele, ma jagan teie lootust, et parlament et äh, ratifitseerib äh, piirilepingu Montenegroga, äh, aga see ei ole olnud suureks probleemiks siiamaani ja me loodame, et viisavaba režiim kehtestatakse nii kiiresti kui võimalik, suur tänu, proua Fajon. kallid kolleegid, ma tahaksin tänada kõiki kohtumisel osalemise eest. Tanja Fajoni Äh, muudatusettepanekute tähtaeg on kahekümne neljas juuni kell kaksteist ja nüüd jätkume, jätkame Viini äh, missiooni tulemustega ja samuti kuulamusega põhiõiguste osas, see toimub pärast lõunat ja soovin kõigile kena lõunavaheaega.